So good morning, one <laughs> more colleague, so we can uh, start. tere hommikust. kuule, visake mulle päevakorda ka. meil algab äh, varsti koosolek äh, inimõiguste teemal äh, riiklike parlamentide kolleegidega, aga äh, meil on veel mõned teised asjad enne seda vaja ära teha. kas me võiksime päevakorra kinnitada? jah, siis äh, esimehe teadaanded. kohtusin ÜRO eriraportööriga, härra Pablo Negraiviga. tema mandaat äh, pandi alles hiljuti paika. ta üritab äh, tagada, et kõik äh, õiglusele ülemineku aspektid võetakse arvesse. see äh, hõlmab äh, ohvriabi, lepitusabi, õigussüsteemide ülesehitamist, äh, usalduse tekitamist riigi institutsioonide vastu ja õigusriikluse sisseviimist rahvusvahelise õiguse normidest kinnipidamise tagamist. ta ütles, et äh, kõikides nendes valdkondades nähakse Euroopa Liitu globaalse tegijana, aga Euroopa Liidu siseselt me ei tegutse nendes valdkondades sidusalt, nii et äh, võib-olla järgmise mandaadi aja jooksul võiks mõni parlamendisaatik teha algatusraporti, vaatamaks ja uurimaks, milliseid vahendeid tuleks meil äh, edendada, et veelgi rohkem äh, toetada rahu ja lepitusmeetmeid. Euroopa Parlamendi kahe tuhande kaheksanda aasta Saharovi auhinna laureaat Rafutšima pandi hiljuti äh, koduaresti. ma loodan, et välisteenistus tegeleb selle küsimusega ja esitab protesti mul tuleb ka teada anda, et äh, Sahharovi laure, Sarve auhinna laureaat Aung San Suu Kyi tuleb äh, oktoobris äh, parlamenti, kahekümne esimesel oktoobril ja meil toimub ühiskoosolekus ahvetiga ja kahekümne teisel oktoobril on meil võimalik temaga kohtuda täiskogul. edasi Bahrein, härra Alil al-Barsuk on äh, suurima opositsioonirühma Al-Rifaki juht, teda kuulas üle peaprokurör seitse tundi järjest ja ta jäi aresti jäi alla kolmekümneks äh, päevaks. Te, tema osas on äh, läbi viidud äh, uurimine seoses opositsiooni kogumisega kuuendal septembril äh, ja seal osales tuhandeid opositsiooni esindajaid. nii et me oleme ka selles küsimuses kontaktis välisteenistusega. ja samuti te olete kindlasti lugenud ajakirjandusest, et Nadežda Tolikonnikova, üks äh, Pussy Rioti liikmeid Venemaal, alustas äh, näljastreiki protestimaks äh, tema vangistustingimuste vastu, kus teda peetakse sisuliselt kui orja. samuti tuleb meil jätkata äh, Usbekistani teemaga me oleme rääkinud äh, sundtööjõu kasutamisest sealses äh, puuviljatootmissektoris nüüd ajakirjanik Sergei Naumov on äh, võetud kinni tema kodulinnas, teda kuulas üle politsei ja ma olen äh, ka sel teemal äh, koostanud kirja Patricia Forona, kes on Euroopa Liidu eriraportöör Kesk-Aasias nii palju juhataja teadaannetest. nüüd äh, edasi äh, Troa delegatsiooni visiit Aafrika Liitu ja Epiootia Etioopiasse. kahjuks eelmisel korral kedagi välisteenistusest siin kohal ei olnud. nii et me pidime selle punkti uuesti päevakorda panema. me edastasime põhjaliku raporti selle kohta, mida me tegime ja kellega me läbi rääkisime, kolleeg Bisset tõstatas mõningaid küsimusi, äh, näiteks ajakirjanik Ali Muu näljastreigi teema ja me tahaksime teada välisteenistuselt Euroopa Liidu delegatsioonilt Adisse Bebas, äh, kuidas on olnud viimased arengud seoses selle ajakirjaniku näljastreigi juhtumiga. Te arvatavasti mäletate, et meil oli plaanis äh, külastada ka Lidi vanglat Addis Abebas. me käisime seal ja me palusime ka luba kohtuda mõningate seal kinnipeetavate blogipidajatega ja vangla direktor ütles, et tal ei ole aega, et äh, näidata meile vanglat ja lasta meil kõneleda nende vangidega. ja me pakkusime talle välja, et äh, kui tal on rohkem aega järgnevatel päevadel või kuudel, et siis äh, võiks äh, Euroopa Liidu delegatsiooni esindajad külastada seda vanglat. me rääkisime sellest ka delegatsiooni juhiga, kes oli väga üllatunud, et meid vanglast niimoodi välja visati nii et ma tahaksin teada, et kas see teema on endiselt aktuaalne. härra Pisset tahtis teada ka rohkem äh, teatud programmidest äh, vaestes piirkondades, see puudutab äh, nomaadide ümberasustamist. kui me seal kohapeal käisime, siis nomaadide esindajad ütlesid, et äh, nendelt ei ole küsitud, äh, kas nad tahaksid ümber asuda ja kui, siis millistel tingimustel. oleks äh, huvitav teada saada, kuidas see programm seal edasi areneb. osad rahvusvahelised vabaühendused on meile teada andnud, et mõningate karjakasvatajate kot-, kogukondade inimõigusi äh, rikutakse. Te võiksite kommenteerida ka neid andmeid. kui me kohapeal käisime, siis valitsuse esindajad äh, ja ka inimõiguste komisjoni esindajad äh, ütlesid, et nendes rahvusvahelistes andmetes on suured lüngad ja paar päeva hiljem, siis paar päeva pärast meie lahkumist äh, koostati uus raport ja me tahaksime rohkem infot ka selle teema kohta. nii palju siis äh, meie küsimustest. ja siin on äh, Madame Kien, kes on äh, Etioopia laual, palun. One um, apologies for last week I had a uh, small emergency. aitäh, eelmisel nädalal oli mul üks kiireloomuline asi ees, nii et ma ei saanud uh, tulla siia, kuid äh, see on äh, siiski ka hea, sellepärast et sain äh, siis delegatsioonidelt vastuseid teie küsimustele, aitäh, et te need mulle edastasite. nagu teate, oli meil kohtumine jaanuaris valmistamaks ette TRAV komisjoni visiiti ja me tegeleme inimõiguste ning kodanikuühiskonna teemadega Etioopia puhul. nüüd äh, ajakirjanik Alema Telemu äh, teemat, äh, komisjon jälgib seda teemat väga suure hoolega ja kogu info, mida me oleme saanud, on tema perelt, kuid see info on kinnitamata, oleme kuulnud, et ta ei ole enam, et ta ei ole enam näljastreigil ja nüüd, äh, kui me räägime seda tühistatud äh, visiidiõigust vanglas juulis, äh, siis saime valitsuselt kinnituse selle kohta, et kõik vanglavisiidid on siiski võimalikud, delegatsioonil on vangla juhtkonnaga sel nädalal kohtumine, ma ei tea täpselt, mis päeval, ja pärast seda kohtumist on siis plaanis ka vanglakülastus parlamendi äh, liikmete visiit äh, äh, siis tühistati, sellepärast et valitsus leidis, et visiidi otstarvet muudeti, nii et Remo, Remo külastamine ei olnud soovitav ja soovitakse, et ühtegi äh, konkreetset nime nimetada, konkreetse vangi nime nimetada, niipea kui ühte nime nimetatakse, siis äh, äh, neid visiite tihtipeale kahetsusväärselt, nagu te ütlesite, tühistatakse. aga selles kontekstis valitsus näitas delegatsioonile, et visiit on võimalik igal hetkel, kui tegemist on siis vangla tingimuste kontrolliga ning püüdega neid tingimusi parandada. alates äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast IRCE on omanud juurdepääsu äh, vanglatele ja koostöö selles vallas on aasta algusest ähm, märkimisväärselt ähm, paranenud. Äh, üldiselt äh, Euroopa Liidule muidugi äh, valmistab muret ka see terrorismivastased, vastane seadusandlus ja seda me ka oma poliitilise dialoogi mm, kohtumistel artikkel kaheksal alati tõstatame ja seda arutasime septembris ka peaministriga. nüüd äh, külade äh, algatus, äh, arenguprogramm kahe tuhande kümnendast aastast Euroopa Liidu annetajad, doonor riigid on alustanud dialoogi asustuse parandamiseks, järgides rahvusvahelisi eh, parimate praktikate juhiseid ja Euroopa Liit on olnud kaasatud enam kui kümnesse mitme doonori algatusse selles vallas ja ka ümberasustamise eh, osas äh, me, äh, meil on tõendeid süstemaatilise ning laialdase inimõiguste rikkumiste äh, kohta. me näeme, et enne ümberasustamist ei, ei ole juurdepääsu põhiteenustele, ei konsulteerita piisavalt kogukondadega ennem ümberasustamist ja üldiselt me jätkame äh, olukorra jälgimist äh, ja kõrge, kõige kõrgemal tasandil on äh, meil kontaktid ka Etioopia äh, poliitilise juhtkonnaga vastavalt artiklile kolm meie poliitilises dialoogis Euroopa Liit kavatseb jätkata ka inimõiguste alalist dialoogi, samuti dialoogi kodanikuühiskonnaga, see on endiselt äh, väga tähtis osa meie äh, arengukoostöös Etioopiaga. aitäh! Thank you, are there further questions? aitäh, kas on äh, veel küsimusi? teavitaksin teid sellest, et see, mida me aru, arutasime Aafrika Liiduga seoses äh, arengukomisjoniga koos. kuulsime, et on koostatud kõrgetasemeline paneel eh, Lõuna-Aafrika Vabariigi president Mubeki juht, juhtimisel selleks, et siis vältida ebaseaduslike maja, rahaülekannete väljaliikumist Aafrikast ja nad soovisid sellest teavitada ka parlamenti pärast esimest briifingut OECD-le Pariisis oktoob-, oktoobris äh, oleme meie kõik äh, Strasbourgis, kuid Ahvetilt äh, ja Teevelt on nüüd otsus, nemad on siis need vastutavad komisjonid, siis teevad, tegelevad välissuhete ning arenguküsimustega, arengukoostööga, et et äh, soovitakse korraldada kuulamine, et härra Beki tuleks äh, Euroopa Parlamenti äh, sel teemal rääkima. nii et võib-olla siis ka komisjoni lauaülem saaks ühineda meiega. nüüd ähm, kõik kommentaarid on aruandesse sisse võetud ja võime selle nüüd ka laiali jagada, nii et see kirjalik aruanne on nüüd olemas. kell kümme siis äh, tegelikult meil on palju aega. nüüd äh, teeme pausi ja siis alustame kell kümme, jätkame oma koosolekuga. ma ei tea, miks äh, eelmisel nädalal ei äh, olnud siin piisavalt inimesi kohal, siis oleks olnud võimalik seda debatti pidada. aga nüüd teeme pausi ja alustame jällegi kell kümme ja siis räägime Euroopa Liidu inimõiguste strateegiast riikide parlamentide liikmetega koos.

austatud daamid ja härrad, kallid kolleegid. tere tulemast kõigile. näen, et eh, liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlamendi liikmed on siin tihedalt koos ühes ruumis ja tihtipeale te oletegi väga ühte nägu. ja siin te olete nagu kaksikvennad mis on parim tõendus selle kohta, et liikmesriikide parlamendid ja Euroopa parlamendid teevad tõepoolest tihedat koostööd. sellised ühised kokkusaamised meie komisjonis on muutunud regulaarseks, korrapäraseks ja ma usun, et tegemist on väga kasuliku koostööga. ja sellel on ka oma põhjendus viimase IPC käigus Vilniuses liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament et äh, otsisid vastuseid väga rasketele küsimustele ja tegid seda üheskoos, mis on väga paljulubav. Äh, te teate, et välispoliitika on eeskätt äh, täidesaatva võimu pädevuses, eriti komisjoni ja nõukogu pädevuses, aga pärast Lissaboni lepingut on Euroopa Parlamendile antud olulisi seadusandlikke ja eelarvelisi pädevusi ning äh, me teostame ka demokraatlikku äh, järelevalvet ning äh, osaleme tulevases finantsabiprogrammide väljatöötamises ning ka arutame naabruspoliitikat, lepingute allakirjutamist nende riikidega, kes on meie naabruses või kes soovivad saata, saada Euroopa Liidu liikmeks. ka inimõigused ja demokraatia on meie jaoks väga olulisel kohal nii et see on selline klassikaline küsimus, mis on ka raportites välja toodud, nimelt kuidas leida õiged suhted, nii et et huvid oleksid kaitstud, aga samas oleksid kaitstud ka väärtused. see on alati olulisel kohal inimõiguste aruteludes, et tuleb leida õige tasakaal huvide ja inimõiguste vahel. tihtipeale mängivad huvid just liiga tähtsat demokraatia rolli ja varju jääb demokraatia pool. ja väärtuste pool, seda nii väikeste, aga eeskätt suurte riikide puhul ja seda kutsutakse reaalpoliitikaks. nii et see on üks küsimustest, mida meil täna tuleb omavahel arutada. ja seda kindlasti kavatseme äh, selliseid arutelusid kavatseme jätkata kindlasti siin inimõiguste allkomisjonis äh, proua Lohpilleri juhtimisel, kes vastavat komisjoni juhatab ja istub siin minu kõrval. üheks äh, teemaks, äh, mida arutatakse inimõiguste ja demokraatia osas, on, tähendab, see on oluline said väga oluliseks aastal kaks tuhat kaksteist. esimest korda meil on nüüd Euroopa Liidu strateegiline raamistik ja tegevuskava inimõiguste ja demokraatia edendamiseks Euroopa Liidus. endine parlamendi kolleeg Stavros Lambrinidis on esimene inimõiguste eriesindaja Euroopa Liidus ning eh, tema käe all koordineeritakse tegevus selleks, et edendada inimõigusi ja demokraatiat maailmas. tegemist on äh, tegelikult valdkonnaga, mille osas Euroopa Liidul on väga palju eh, lauale panna nende väärtuste ja põhimõtete edendamisel, eh, mis on olnud eh, aluseks ja inspireerinud meie endi loomist meie naabruses lõunas ja idas, meie suhetes strateegiliste partneritega, eh, tuleb arendada eh, kaubavahetuse ja eh, arengupoliitika kõrval ka inimõigusi ja demokraatiat, see on väga oluline Ehm, samas äh, paljudel juhtudel on need teemad kõige olulisemaks väljakutseks Euroopa Liidu välispoliitikas ja meie edu mõõtmeks. selleks on meil ka äh, strateegiline raamistik, mis kutsub üles edendama inimõiguse ja demokraatiat ja ütleb, et see on Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide äh, ühine vastutusala strateegiline raamistik tugevdab Euroopa Liidu ambitsioone selleks, et eh, seada inimõigused keskele kohale suhetes kõikide kolmandate riikidega ja meie strateegiliste partneritega. kõik institutsioonid, eh, austades seda rolli, mis nendele on antud Lissaboni lepinguga erinevatel tasanditel, peavad andma oma panuse selleks, et inimõiguste alane tegevus Euroopa Liidus oleks edukaks see on meie ühises äh, vastutuses, me tunneme ühist äh, nii-öelda omanikutunnet nende teemade edendamise vastu oma välispoliitikas ja ka sisepoliitikas. Äh, soovin kõigile täna väga edukat mõttevahetust ja annan sõna kolleeg Barbara Lohpiilerile. aitäh ka omalt poolt soe tere tulemast kõigile, kes te olete täna siia kohale tulnud meie edu näitab juba kas või see, et täna on meil esindatud üheksateist erinevat liikmesriigi parlamenti ja ootan teie kõigiga väga viljakat mõttevahetust. Austrias, Saksamaal on äh, nii-öelda tegemist valimiste ajaga ja seetõttu äh, loomulikult kolleegid ei saanud äh, kohale tulla. samas on väga hea, et äh, parlamendikomisjonide liikmed on kohal ja saavad edastada teab oma parlamentidele ja kuulsin ka, et Läti kolleegid jäävad täna natukene hiljaks, kuna udu on natukene nende lendu edasi lükanud. aga nii nagu Elmar Brok ütles, meil on olemas Euroopa Liidu strateegiline raamistik, tegevuskava inimõiguste ja demokraatia edendamiseks, mis annab meile suurepärasel võimaluse teostada järelevalvet, saada ülevaate sellest, mida Euroopa Liit teeb ja sel aastal oma kokkusaamisel liikmesriikide parlamentidega leidsime, et olekski oluline keskenduda sellele strateegilisele raamistikule ja tegevuskavale, kuna kõik Euroopa Liidu asutused peavad tegema tööd selleks, et see tegevuskava ellu rakendada ja ka liikmesriigid peavad võtma arvesse seda, et Euroopa Liidu strateegiat on edukalt võimalik rakendada ainult sellisel juhul, kui sellega tegelevad ka liikmesriigid, kes olekski äh, paremal kohal kui teie riikide parlamentides, tuletamaks meelde oma valitsustele, et nad peavad tuginema strateegilisele raam-, raamistikule ja tegevuskavale äh, meil on täna siin ka Stavros Lambrinidis, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja. ka tema jaoks on äh, selline raamistik ja tegevuskava väga kasulik, kui vaadata laiemalt maailma, majanduskriis tõi väga selgelt välja selle, et meie piirkonnad ja, ja mitmepoolsed foorumid eh, on selgelt välja öelnud, et inimõiguste teema on väga oluline, aga rahvusvahelistes suhetes tuleb inimõigused seada väljapaistvale kohale. Eh, strateegias ja tegevuskavas on eh, pädevused ja, ja vastutus väga selgelt paika pandud ja seetõttu on siin Euroopa Parlamendis väga hea mm, teada saada, mida teeb äh, välisteenistus, kas äh, nad on äh, tähtaegadest kinni pidanud või on mingis osas vajakajäämisi. ehk tegemist on väga hea instrumendiga selleks, et meil oleks võimalik demokraatlikku kontrolli teostada meil on kolmkümmend kuus meedet, mis on jagatud üheksakümne seitsmeks äh, alameetmeks ja ka liikmesriikidel on rakenduse osas, suures osas äh, nendel meetmete suhtes äh, pädevus, seetõttu on see heaks vahendiks vaatmaks, mida liikmesriigid teevad, kui kaugele on liikmesriikides rakendamisega jõutud parlamendis koostame me igal aastal inimõiguste aastaaruande ning selle aastaaruande struktuuri kokkuleppimisel peame silmas ka Euroopa Liidu strateegiat ja tegevuskava ning esitame omapoolsed soovitused selles osas, kuidas täiendavalt parandada rakendamist. härra Kukan on raportööriks meil siin parlamendis, kes esitab äh, detsembris parlamendi poolt inimõiguste tegevuskava aastaaruande ja kõik see, mida me täna arutame ning äh, kõik need teie poolt tulevad soovitused, olen kindel, leiavad kajastamist vastavas raportis. me oleme tänase koosoleku jaganud äh, Ehm, kaheks. esimeses osas keskendume Euroopa Liidu strateegilisele raamistikule ja tegevuskavale ning kuulame ära Stavros Lambrinidise sõnavõttu, kes on Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja. ja pärastlõunal keskendume ehm, Euroopa Liidu inimõiguste poliitikate sisemisele välisele sidususele ning selles osas on siin härra Toermann, kes on nõukogu töörühma, inimõiguste töörühma esindaja ja meie eh, seas on ka Euroopa Välisteenistuse, Euroopa Komisjoni, kodanikuühiskonna, riiklike inimõiguste instituutide eksperdid ning ka Euroopa Nõukogu esindaja ehk äh, meil on suurepärane võimalus kuulata ära erinevate osapoolte seisukohad selle kohta, kuidas oleks võimalik seda strateegiat ellu rakendada. ma loodan, et te kõik osalete äh, aktiivselt tänastes aruteludes ja nüüd annangi kõigepealt sõna härra Lambrinidisele, kes annab meile lühikese ülevaate oma tööst ja räägib ka strateegiast palju-palju tänu, Barbara, palju tänu, Elmar, avaldan tunnustust sellest, et oled kokku kutsunud nii olulise koosoleku, sest tõepoolest, nii nagu te mõlemad ütlesite, inimõigused ja nende endaldamine eeldab seda maailmas, et meil oleks partnerlus kõigepealt Euroopa Liidu sees kõikide institutsioonide vahel, mis iseenesest on juba väljakutseks, aga partnerlust on vaja ka Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel liikmesriikide parlamendid tihtipeale, eriti Lissaboni lepingu eelsel ajal, jäid tihtipeale kõrvale õigusaktides, õigusloomes, mis puudutas inimõigusi, põhiõigusi, aga nüüd on riikide parlamentide roll väga palju suurenenud ja, ja selle üle mul on tõesti väga hea meel aasta tagasi kakskümmend seitse liikmesriiga, toona oli neid kakskümmend seitse, täna on neid juba kakskümmend kaheksa, kinnitasid äh, inimõiguste strateegilise raamistiku. tegemist on ääretult olulise dokumendiga, ma eeldan, et te olete kõik selle läbi lugenud, need, kes veel ei ole jõudnud, palun lugege. tegemist on hea näitega selle kohta, kuidas kakskümmend seitse liikmesriiki äh, tõesti suudavad üle saada tabudest ja äh, leiavad kõige kõrgema ühise, ühisosa selles osas, mis varem oli tegelikult kõige madalam ühine ühisosa ning võeti vastu ka tegevuskava üheksakümne seitsme konkreetse meetmega, tegevusega, mida liikmesriigid peavad ellu rakendama selleks, et see strateegiline raamistik tõepoolest toimiks, oleks tõhus nii, nii kui raske see, see ka ei oleks, jah, tihtipeale pannakse kokku väga ambitsioonikad dokumendid, aga tegelikult ei ole sellistel dokumentidel äh, mõtet kui kõige madalamal võimalikul tasemel, lisaks poliitilisele tasemele, ka tehnilisel tasandil see ellu rakendataks. ja loodi ka siis Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja ametikoht. mul oli õnne enda see ametikoht esimesena täita selle asemel, et ma hakkaksin äh, nüüd tegema siin äh, suuri sõnu, üldisi märkusi selle kohta, kui olulised inimõigused on, tahaksin pigem rõhutada ja välja tuua kolm väga olulist väljakutset, äh, mis minu arvates seisab, seisab meie ees nii Euroopa Liidus kui liikmesriikides inimõiguste osas maailmas. Pole kahtlustki, et inimõigusi on vaja edendada. kui mõelda kas või konfliktidele mis täna meil maailmas on, siis tihtipeale pöördutakse OECD poole ja et arutada julgeoleku ja inimõiguste küsimusi koos ühes organisatsioonis ja miks nii? kui vaadata konflikte täna maailmas, siis igal pool on näha, et inimõiguste rikkumine on tavaliselt konflikti äh, põhjustajaks ja inimõiguste lahendamine, inimõigustega seonduvate probleemide lahendamine on tihtipeale konfliktide lahendamise aluseks. siin ei käi jutt äh, mingitest lääne ideaalidest, vaid äh, tegemist on igapäevase hädavajaliku asjaga, mis on hädavajalik inimestele üle kogu maailma selleks, et meil oleks rahu ja stabiilsus. Äh, nagu lubasin, mainin siis kolme väljakutset esimesest on pikalt äh, ka täna räägitud ja see on nimelt see, et meil peab olema järjepidevus, sidusus. lisaks äh, sisemisele välisele mm, sidususele inimõiguste kohaldamisel on veel kaks väljakutset. see äh, välis, välis järjepidevuse väljakutse ja sisemise, sisemise väljakutse, väljakutse, selgitan lähemalt. välimine, välimine väline-väline väljakutse. sidusus tähendab seda, et kui me läheme maailma, kui mina lähen, kui ükskõik kes läheb selleks, et rääkida läbi teiste riikidega, rahvusvaheliste organisatsioonidega ja räägib, et inimõigustest tuleb kinni pidada, siis eh, tihtipeale need riigid küsivad meie käest, et kuidas teil on olukord roomidega Euroopas, kuidas on teil lugu mitmetes liikmesriikides ksenofoomia, ksenofoobiaga näiteks mida eh, te teete sotsiaalsete õigustega, kuidas te kaitsete neid majanduskriisi käigus ja nii edasi ja nii edasi. tegemist on erakordselt oluliste ja asjakohaste küsimustega. kui ma olin mõni aasta tagasi siin parlamendi liige, siis me lõime eraldi komisjoni selleks, et uurida, kas eh, ja mil määral liikmesriigid osalesid ebaseaduslikus piinamises, äh, kurikuulsates äh, äh, ka ülelendudes ja siin kojas näidati ja tuli välja, et keegi ei ole täiuslik, ei ole täiuslik ka Euroopa Liit. ja kui me tõesti soovime, et meid oleks ka usaldusväärsus, kui me räägime teistele, mida nad peavad tegema, siis me peame kõigepealt vaatama, et meil endal on kõik korras. olles öelnud seda, et keegi ei ole täiuslik, ma ei taha, et mind vääriti mõistetaks ma ei taha öelda seda, et kuna mitte keegi ei ole täiuslik, siis me oleme kõik võrdselt ebatäiuslikud maailmas. nii see ei ole. ma olen väga uhke selle üle, kuidas Euroopa Liit eh, astub samme selleks, et tulla toime nende väljakutsetega, mis meil on inimõiguste, põhiõiguste osas, vähemalt eh, püüame neid küsimusi lahendada. meil on parlamendid, kus midagi ei jää kalevi alla Ehm, inimesed, kes on ehm, vastupidisel arvamusel, neid ei vahistata selle eest, millised on nende tõekspidamised, neid ei ahistata sellepärast eh, loodetavasti ka liikmesriikide tasandil. meil on olemas mehhanismid, kuigi, kuigi nad ei ole alati täiuslikud, ei luba seda, et need mitte et mm, täiuslikud nähtused ei muutuks veelgi hullemaks, nii nagu me seda näeme mujal maailmas. kõikides nendes aruteludes mängivad liikmesriigid väga olulist rolli, mõningate teemade puhul, mida ma siin mainisin, nagu ksenofoobia, rassism, vastav vägivald, romide olukord, kõikides nendes küsimustes ei ole tegemist üle-euroopaliste, kõiki Euroopa riike hõlmavate küsimustega. on nähtusi, mis esinevad ühtedes riikides rohkem kui teistes. samas on tegemist erakordselt oluliste küsimustega. kutsun teid üles liikmesriikide parlamentide saadikutena olema valvsad, mitte ainult sellepärast, et teie enda riigid peavad suutma toime tulla nende probleemidega, vaid ka seetõttu, et iga selline intsident iga liikmesriik on saadikuks, Euroopa Liidu saadikuks maailmas, näitamaks, millised on meie väärtused. ja kui ahelas üks lüli murdub, siis on katki kogu ahel. ja nüüd väline-väline sidusus, mida ma selle all silmas pean? kas meie Euroopa Liiduna kohtleme igasugust inimõiguste rikkumist, ükskõik kus see ka maailmas aset ei leiaks, ühtemoodi. kas rikkumine riigis A mõistetakse hukka kiiresti samamoodi kui, kui sama rikkumine kuskil riigis B? või kas mõningatel juhtudel me peame mõningaid rohkem võrdseteks kui teised ja kui see on nii, kas sellega potentsiaalselt me õõnestame oma usaldusväärsust, kui me arutame inimõiguste küsimusi maailmas. ma esitan teile, olen seisukohal ja see on ilmselge, et me ei reageeri alati ühtemoodi kõikide inimõiguste rikkumisete juhtumite puhul maailmas. see ei ole ilmtingimata just äh, ei juhtu just seetõttu, et, et, et, et keegi on seda nii-öelda kuritahtlikult ette kavatsenud või on kuritahtlikult äh, kahepalgeline. mõnikord on tegemist riigiga, kes on kas meie või, või liikmesriiki, mõne liikmesriigi suhtes sõbralik riik ja ta paneb toime inimõiguste rikkumise, siis sellisel juhul äh, on mõistetav, kuid teatakse, et äh, selline inimõiguste rikkumine ei ole väga endeemiline selles liikmesriigis, siis tihtipeale kasutatakse pigem äh, vaikset diplomaatiat avaliku diplomaatia äh, asemel või näiteks on olukord, kus Euroopa Liidul ei ole väga suurt mõju sellele riigile, kes inimõigusi rikub, meil ei ole majandussuhteid või, või tegemist on riigiga, kes ei hooli avalikkusest, rahvusvahelisest arvamusest või näiteks tegemist on naaberriigiga, kellega on, on sõlmitud väga palju rahalisi poliitilisi eh, kokkuleppeid, mille abil on võimalik eh, mõju avaldada, nii et ka see välise-välise sidususe osas eh, tuleb olla tähelepanelik tegemist ei ole mitte alati pahatahtliku probleemiga, aga samas on kindlasti tegemist küsimusega, millega tuleb arvestada. ja nüüd ähm, lõpetuseks sisemisest sisemisest äh, sidususest või selle puudumisest. see on nüüd hoopis teine teema, see tõstatab küsimuse, kas kõik Euroopa Liidus, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, erinevad volinikud, välisteenistus inimõigustega tegelevad inimesed või, või riikidega tegelevad lauaametnikud, liikmesriigid, kas me kõik saadame välja ühe ja sama sõnumi, kui me räägime inimõigustest maailmas? kas me sisemiselt oleme sidusad selle sõnumi edastamisel või ma lähen kusagile välisriiki visiidile ja viitan tervele reale inimõiguste rikkumisele rikkumistele, püüan teha tööd, koostööd riigiga, et olukord paraneks, aga siis tuleb mõni teine Euroopa Liidu ametnik, kes tegeleb kaubavahetusega või, või ükskõik millise muu valdkonnaga, läheb sellesse samasse riiki ja ütleb, et inimõiguste isik käis ja ma tean, et ilmselt eh, see teema ei olnud väga mõnus teile, aga nüüd räägime rahast ja unustame need inimõigused. see on suureks väljakutseks. ja jällegi äh, ega siin ei pruugi taga olla midagi pahatahtlikku, vaid lihtsalt selle ase-, lisaks sellele, et meil on suurepärane strateegiline raamistik, mis ütleb, et inimõigusi tuleb edendada igalt poolt meie kaubanduspoliitikas, keskkonnapoliitikas, terrorismivastase võitluses, poliitikas ja nii edasi. selleks, et kõike seda saavutada, tuleb meil oma mõtteviisi Euroopa Liidu sees muuta ja seda ei ole kerge teha. mitte kõik ei ole võidelnud äh, alati ja igavesti inimõiguste eest. nii et ka selle protsessi algatamine on väga oluline. kas me oleme sisemiselt sidusad ühetaoliselt, kui jutt käib koostöö tegemisest teiste mitmepoolsete äh, organisatsioonidega, näiteks nagu Euroopa Nõukoguga, väga hea meel on näha, teie esindaja on täna siin kohal ÜRO-ga, piirkondlike, regionaalsete organisatsioonidega. kas me teeme nendega ühetaoliselt koostööd, et, et, et ei jääks muljeks, et me, muljet, et meie peame Euroopa Liiduna ennast teistest paremaks ja tuleme välja võlulahendustega? selleks, et inimõiguste osas midagi saavutada siis see ei tähenda seda, et me peame alati ühte laulu laulma kõigiga. on äh, olukordi, kus keegi peab äh, olema valjuhäälsem, on olukordi, kus äh, parem on ajada vaikset diplomaatiat, on olukordi, kus parem on asja korraldamine anda mõnele teisele rahvusvahelisele organisatsioonile, kellel antud olukorras on suurem mõju, aga me peame rääkima ühest lauluraamatu, ühe lauluraamatu põhjal et meil oleks sidus lähenemine, nii et äh, sidusus on esimeseks väljakutseks, aga nüüd teine väljakutse, mis on väga suur, sest lõppkokkuvõttes käib jutt sellest, kas meil on tõhusalt võimalik äh, saavutada olukorda, kus inimõigused juurduvad igal pool maailmas ja selleks, et nad juurduksid, peaksid kõik riigi, erinevate riikide inimesed tundma, et inimõigused on nende riigis olulised nii et lõppkokkuvõttes kaealine edu saadab meid ainult sellisel juhul, kui eh, riigid ise tunnevad, et inimõigused nende jaoks olulised. kodanikuühiskond on see, millest ma räägin. kodanikuühiskond on tänasel päeval rünnaku all ja see on rünnaku all nii avatult, inimesi vahistatakse, peetakse kinni, ahistatakse, isegi mõrvatakse ja rünnatakse ka palju peenemalt keeratakse kinni rahakraanid, et organisatsioonid ei saaks äh, toimida, äh, häbimärgistatakse mingeid ettevõtjaid või, või organisatsioonide liikmeid, et nad ei saaks tegutseda kodanikuühiskonna organisatsioonides, keelatakse kodanikuühiskonna organisatsioonide registreerimine, kodanikuühiskonda ja nende õigusi peavad kaitsma nii Euroopa Liit kui Euroopa Liidu liikmesriigid. see lähenemine peab olema holistiline, sellel peab olema poliitiline tugi. alati, kui me läheme mõnda riiki, peame alati kohtuma kohapeal kodanikuühiskonna esindajatega ja kui see on võimalik ja kui me sellega neid ohtu ei, ei sea, tuleb nendega kohtuda avalikult, avalikult anda teada, et me saame nendega kohta, kohtuda kohapeal tuleb teha koostööd kodanikuühiskondadega, meie all ma mõtlen Euroopa Liitu ja liikmesriike. me peame pilgu peal hoidma e, kohtuprotsessidel, mis, e, mida viiakse läbi kodanikuühiskonna esindajatega nendes riikides. me ei saa seda teha üksinda Euroopa Liiduna, vaid kõik liikmesriigid peavad seda tegema. maailmas peadakse, peab olema selge, et me hoiame silma peal, me peame andma rohkem äh, rahastust äh, suutlikkust suurendada, tihtipeale suutlikkuse suurendamine liikmesriikides ongi olulisem kui isegi veel kui rahastamine. kodanikuühiskonnad, vabaühendused äh, riikides, ka meie koduriikides, võivad olla väga kenad, kui nad seda soovivad, aga nad ei pea seda olema. kodanikuühiskonna roll ei ole olla kena, hea. kodanikuühiskonna roll on teostada järelevalvet äh, rikkumiste üle teavitada oma elanikke nende õigustest, pakkuda tihtipeale nendele kaitset, edendada seadusandlust, sellist seadusandlust, mis toetab inimõigusi. see kõik ei tähenda seda, et ükskõik millisel valitsusel oleks kohustus äh, heaks kiita kõik see, mida kodanikuühiskond nendel nõuab, aga see tähendab seda, et igal valitsusel on täielik kohustus tagada, et vabaühendused saaksid toimida vabalt, ilma selleta, et nad kardaksid tagakiusamist oma seisukohtade väljendamise eest. kodanikuühiskonnad mängivad suurt rolli. kui teie eh, ministrid, valitsuse esindajad külastavad teisi riike, kui nad ei saa kokku kodanikuühiskonna esindajate kohtade peal, siis eh, sellest tekib suur probleem. ja lõpetuseks räägin ühest täiesti eraldiseisvast väljakutseks. kõnelejad katkestatakse. palun andke mulle veel mm, kolm-neli minutit, sobib, väga hea. ja nüüd kolmandaks, kolmandast eh, suurest väljakutseks. Mm, see ei ole see sidususe probleem, eh, sisemine riigipõhine väljakutse, vaid tegemist on põhimõttelise äh, väljakutsega, mis on kogu inimõiguste kaitsmise alusel, nimelt äh, rünnak universaalsete äh, inimõiguste vastu, mida me näeme maailmas, mis äh, on tegelikult laienenud ja muutunud palju peenemaks. inimõigused, nii nagu need nii-öelda maailmas välja toodi paar aastakümmet tagasi, on nii-öelda lääne poolt tekitatud, aga äh, selleks, et need juurduksid teistes ühiskondades, peavad nad muutuma nende ühiskondade aluspõhimõteteks. meil on kõigil oma moraalsed, religioossed, perekonnaväärtused, mis on meile südamelähedased, mida tuleb austada. Need väärtused peavad südamelähedaseks saama ka kõikides kolmandates riikides. ÜRO-s me peame suuri lahend-, lahinguid eh, tihtipeale edukalt koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega, kui jutt käib näiteks naistevastasest vägivallast. käesoleva aasta märtsis terve rida riike püüdsid eh, läbi kukutada deklaratsiooni, mis puudutas naistevastast eh, vägivalda. me, me võitlesime selle vastu ja, ja võitsime selle lahingu, aga see lahing on pidev ja jätkuv ma usun, et iga liikmesriik, iga parlamendiliige, igaüks, kes eh, seda võitlust peab, peavad maailmas, peavad seljad kokku panema, seda ma usun väga sügavalt. nimelt eh, usun sügavalt, et inimõiguste võitlus ei ole kunagi olnud võitlus religioonide, riikide vahel. inimõigused on alati, alati olnud eh, igasuguse usu, iga riigi puhul nende võim, kellel ei ole võimu, kellel, kellel ei ole nii-öelda võimu nende üle, kes nendele midagi peale suruvad. inimõigused on universaalsed. alati on just need, kellel on võim, need, kes on võimukad, Ehm, valitsused ütlevad, et teil ei ole õigust sekkuda, kuna meil on traditsioonilised väärtused. kunagi ei kuule naiselt, kes on mehe käest peksa saanud ükskõik millises riigis kogu maailmas, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriikides, et, et ärge sekkuge, sest ärge sekkuge, sest inim-, mul on sellised inimõigused, ei, abikaasa, kes peksis, ütleb, et ärge sekkuge minu pere õigusesse, minu pere traditsioonilised õigused lubavad mul teha siin peres, mida ma tahan. kolonialismi vastasus, rassismi vastasus, sellised suured liikumised viimastel aastakümnetel maailmas olid liikumised lääne vastu ja, ja kasutati sedasama inimõiguste sõnastust ja põhimõtted, kes, kes võitlesid inimõiguste vastu, ütlesid, et, et ei tohi sekkuda, sest meil on meie traditsioonilised väärtused ja, ja õigused. palju tänu, austatud daamid ja härrad, ootan põnevusega edasisi arutelusid. Thank you, Stavros Lambrinidis, for your suur tänu, Stavros Linnis, teie suurepärase avakõne eest. nüüd äh, saavad äh, sõna nii Euroopa kui ka riiklike parlamentide liikmed ja kui te soovite äh, sõna võtta, siis palun andke sellest märku. võib-olla teil on natukene vara aega, et järele mõelda. igal juhul ma julgustan teid sõna võtma ja pannes paika kõnelejate nimekirja annan ma sõna Euroopa Nõukogu esindajale, saadik Freudensile. suur tänu, proua esinaine. ma usun, et äh, väliskomisjoni esimees äh, Elmar äh, Brokk täiesti õigesti tõmbas paralleeli reaalpoliitika ja inimõiguste äh, vahele. ajalugu on meile näidanud, et tõelist julgeolekut ei saavutata, kui inimõigusi täielikult ei austata ja mõnikord inimesed üritavad neid kahte vastandada. mina olen arvamusel, et millal iganes on probleeme inimõigustega, on see seotud teatud raskustega, rahvusvahelisel maastikul ja nii on see ka praegu, nii et äh, on väga asjakohane, et inimeste esindajad parlamendis tegelevad nende teemadega ja mul on väga hea meel algatuse üle täna kokku tulla. ja kuna need äh, küsimused on nüüd äh, jõudnud Euroopa Parlamenti, siis ma tahaksin siinkohal viidata Euroopa Nõukogu poolt vastu võetud resolutsiooni see eelmise aasta sügisest ja see puudutab ähm, Euroopa Liidu tegevusplaani. nõukogu Parlamentaarne Assamblee toetas ähm, tugevalt Euroopa Liidu poolset ähm, algatust ja eriti just äh, mainiti seda, millist panust on andnud riiklikud parlamendid ja seetõttu proua esinaine sarnaselt teile ähm, tahaksime aga tervitada paljusid riiklike parlamentide esindajaid siin. Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vaheline koostöö inimõigustes, nagu härra Stavros Lambrinidis ka ütles, on äh, väga lähedane peale vastastikuse mõistmise memorandumile allakirjutamist aastast kaks tuhat seitse on meil olnud mitmeid äh, positiivseid arenguid. Torgen Jagland, äh, peasekretär ja Euroopa Liidu institutsioonid äh, teiselt poolt on kohtunud mitmeid kordi. Jagland ja Barroso plaanivad kohtuda järgmisel nädalal ja ka oktoobrikuus Strasbourgis. uus algatus, millega te olete välja tulnud, viib kahe institutsiooni vahelise koostöö uuele tasemele. meil on konkreetseid näiteid mainida ja teie lool proua esinaine mainin siinkohal kolme näidet. esiteks, Euroopa Liit on näidanud üles suurenevat huvi äh, Euroopa Nõukogu ähm, konventsioonide vastu ja nende rakendamise vastu. ja seda tehes Euroopa Liit äh, kinnitab oma valmidust äh, edendada inimõiguste strateegiat õiguslikult siduvate vahendite kaudu. see puudutab äh, näiteks Budapesti konventsiooni küberkuritegevuse vastu ja samuti naistevastase ja koduvägivalla vastast konventsiooni, nii-öelda Istanbuli konventsiooni ja samuti äh, laste seksuaalse ärakasutamise vastast äh, konventsiooni ehk äh, Lanzarote konventsiooni ja samuti tuleks siinkohal mainida mitmeid teisi konventsioone nende vahendite laialdast ratifitseerimist äh, propageerides annab Euroopa Liit oma panuse õigusliku raamistiku loomisesse, mis äh, on suunatud kõik inimväärikuse kaitsmisele laiemalt. Euroopa Liidu äh, liitumine Euroopa Inimõiguste konventsiooniga on leidnud äh, suurt toetust Euroopa Parlamendis ja riiklikes parlamentides. see näitab omakorda selgelt, äh, kuivõrd Euroopa Liit on pühendunud inimõiguste kaitsele ka väljaspool oma piire. kui äh, Euroopa Liit liitub konventsiooniga, siis äh, see tähendab samuti, et liit allutab ennast Euroopa Nõukogu kontrollile ja Strasbourgi Inimõiguste Kohtu kontrollile. Euroopa Liidu liikmesriikide kohustused, mis on võetud Euroopa Nõukogus, on ka olulised võrdlusalused, pidades äh, läbirääkimisi konventsiooniga liitumise üle siinkohal tuleb mainida ka Veneetsia äh, komisjoni Kreekot ja teisi, kellel on äh, tihe koostöö Euroopa Liiduga. Euroopa Liit on äh, tugevalt kaasatud mitmetesse Euroopa Nõukogu organite töödesse. praktikas on meil palju viljaka koostöö näiteid. see kõik on seotud otseselt ka Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja Stavros Lambrinidise tööga, keda ma väga hindan. tema on Euroopa Liidu hääl tutvustamaks Euroopa Liidu pühendumust põhiõiguste kaitsele üle kogu maailma. oleme arvamusel, et selline tugevdatud koostöö Euroopa Nõukogu eriorganitega on ka kasulik äh, toetamaks Euroopa Liidu äh, hiljutisi äh, vahendeid, jälgimaks paremini õigusriiklusest kinnipidamist Euroopa Liidu siseselt. me oleme omalt poolt kirjutanud president Barrosole ka sel teemal ja ta vastas meile, kõneldes parlamendis olukorrast Euroopa Liidus. peasekretär Jaagland kohtus eelmise Strasbourgi täiskogu nädala ajal härra Louis Micheliga arutamaks Euroopa Liidu poolseid algatusi. peasekretär Jagland tervitab kõiki samme, mida võetakse tugevdamaks õigusriiklust ja inimõigusi Euroopa Liidus. ta on samuti arvamusel, et me peaksime vältima dublitseerimist Euroopa Nõukogu on juba välja töötanud mitmeid äh, indikaatoreid ja võrdlusaluseid ja seetõttu peaks äh, Euroopa Liit ka oma töödes kasutama ära Euroopa Nõukogu poolt äh, tehtut ja kõik liikmesriigid on ju Euroopa Nõukogu liikmed. nii et äh, kindlasti, kui toimub kontrolli ja jälgimistegevus, siis äh, peaks äh, lähtuma Euroopa Nõukogu poolt äh, paika pandud indikaatoritest. suur tänu minu poolt. tänan, suursaadik. ja nüüd äh, Hispaania kongressi esindaja, palun. tänan ma kõnelen Hispaania parlamendi nimel ja ma tahaksin äh, tänada Euroopa Parlamenti selle koosoleku korraldamise eest. tahaksin äh, tänada ka härra Rambriniidist äh, pühendumise eest sellele teemale. lisaksin omalt poolt aga ka neljanda eesmärgi inimõiguste strateegiasse ja see on üks äh, oluline valdkond meie elus, äh, oluline tegija. mitte ainult äh, vabaühendused ja valitsused ei tegele inimõigustega, vaid globaliseerunud maailmas mängivad olulist rolli ka ettevõtted. ettevõtete tegutsemisvaldkond hõlmab tihtipeale kogu maailma ja seetõttu tekivad äh, pinged äh, suurte inimõiguste rikkumiste tõttu teatud piirkondades. võib äh, tekkida sotsiaalmajanduslikke pingeid ja mitmed probleemid võivad olla seotud inimõigustest kinnipidamisega ettevõte erinevates harudes üle kogu maailma. ja härra Lambrinidis, mind äh, üllatab see, et äh, me oma töödes siin Euroopa Liidus ei äh, panusta teatud põhimõtete rakendamisele. räägin siin äh, nendest põhimõtetest, mis puudutavad just äh, ettevõtteid ja justiitsvaldkonda üle kogu maailma. näiteks inimõiguste rikkumistest äh, teavitamine tekstiiliettevõtetes, ähm, kaevandusettevõtetes. Nende ettevõtetega seotud äh, probleemid aja jooksul teravnevad inimõiguste olukord on väga keeruline. ÜRO on andnud meile suurepärase vahendi, meil on vaja miinimumstandardid, sellist universaalset koodeksit ja ka Stavros Lambrinidis ütles, et inimõigustest äh, peab saama universaalne õigus, norm, mis on äh, rakendatav igal pool äh, kõikides äh, kultuurides ja traditsioonides. inimõigused äh, peaksid äh, prevaleerima kõikide seaduste üle ja kui ettevõte inimõigustest kinni ei pea, siis peaks olema võimalik tema peale kaevata. näiteks räägigem tekstiiliettevõtetest Bangladeshis ja õnnetusest, mis juhtus pool aastat tagasi. Euroopa ja Ameerika rõivatööstus äh, tegutseb seal hoonetes, äh, mis on meeletult suured, seal töötavad äh, tuhanded töötajad ja me peame tagama, et äh, töötingimuste üle oleks võimalik seal ka kaebusi esitada, me peame tegema olulise sammu edasi. Hispaania parlament võttis alles äh, paar kuud äh, tagasi vastu teatud äh, inimõiguste edendamise põhimõtete ähm, kogumi. sarnased äh, plaanid on olemas ka Euroopa Liidu tasandil ja minu küsimus on selles, et miks me ei taga, et äh, ÜRO reegi põhimõtted oleksid äh, tegutsemise aluseks kõikides riikides eriti puudutakse Euroopa ettevõtteid, mis tegutsevad väljaspool Euroopa Liidu piire. ka nemad peaksid austama inimõigusi nendest põhimõtetest lähtuvalt ja kui me nii kaugele jõuaksime, siis ma arvan, et äh, me saaksime olla ka need, äh, keda me soovime mm, esindada. tänan, kinnitan et äh, parlamendis äh, me oleme koostanud äh, raporti teemal ettevõtted ja inimõigused ja ka ÜRO poolsed soovitused on meie jaoks väga olulised, nii et meil on pidevalt arutelusid sel teemal, kuidas tugevdada ÜRO poolseid soovitusi. probleem on selles, et ähm, komisjonidele paljud need soovitused ei ole juriidiliselt siduvad parlamendis me koostame ka raporti äh, inimõiguste alase korruptsiooni kohta ja pöörame tähelepanu ka ettevõtete rollile. nüüd on veel kaks äh, kõnelejat äh, parlamendi poolt ja siis saavad sõna välisteenistus ja vabaühendused. ja kõigepealt härra Donskis, Leedu esindaja tänan, proua esinaine. ma tahaksin väga tänada Stavros Lambinidis tehtud suurepärase töö eest. ta ettekanne oli väga detailne ja huvitav. kõigepealt ma tahaksin kiita teie terviklikku lähenemist ja seda, et äh, te pöörate tähelepanu inimõigustele just äh, julgeoleku ja rahu ähm, aspektist, mitte idealistlikust ähm, aspektist. mul oli väga hea meel äh, kuulata rõhuasetust vabaühendustele. aga siinkohal tahaksin toonitada, et on olemas äh, tõelised vabaühendused, valitsusvälised organisatsioonid, kes äh, tegelevad äh, inimõiguste jälgimisega erinevates riikides ja teisalt on sellised režiimide ja valitsuste poolt taltsutatud või kodustatud nii-öelda taskuvabaühendused, mis äh, tegelevad äh, hoopiski äh, inimõiguste vastase tegevusega, nii et me peame igal juhul äh, ühtesid organisatsioone teistest eristama. Te mainisite, et on vajalik kaitsta inimõiguste aktiviste üle kogu maailma, see on alati olnud meie poliitika, me vastutame nende eest, me ei peaks äh, mitte ainult äh, austama neid ja pakkuma neile moraalset tuge, vaid me peame neid ka otseselt kaitsma. Venemaa, Hiina ja Iraani dissidendid äh, on just kõige suuremas ohus ja on väga oluline just nimelt neid kaitsta. me peaksime omalt poolt tegema rohkem koostööd erinevate organisatsioonidega, mis kaitsevad inimõigusi, peame kaasama rohkem äh, akadeemikuid, äh, kirjanikke, lisaks tuleb äh, ikka ja jälle toonitada, et inimõiguste osas ei peaks me äh, kohtlema riike selektiivselt. Äh, me ei peaks jälle välja jätma kontrolli alt äh, ka demokraatlikke riike, sest kõikides riikides toimuvad teatud äh, rikkumised ja me ei peaks välja tooma eraldi üksikuid riike. Kristina De Pietro järgmisena Itaalia senatist, palun tänan, esinaine. mul on hea meel selle üle, et ma saan siin täna sel olulisel teemal rääkida. kõik riiklikud parlamendid näevad seda teemat järjest enam prioriteetsena. mina esindan Itaalia senatit ja me väga tähelepanelikult jälgime Euroopa Liidu inimõiguste kaitseprogramme nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väliselt. meil on väga hea meel, et see protsess algatati eelmisel aastal ning et see tõi endaga kaasa selle kuulsa inimõiguste paketi. kahtlemata oli tegemist raske ajaga, majandus- ja finantskriis on käimas, tegemist on ebasoodsa ajaga, viitamaks nendele dramaatilistele olukordadele. aga kui tegeleda inimõigustega nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil, siis just see on meie arvates õige eesmärk, meil on strateegiline raamistik, mis sisaldab tegevusplaani ja paneb paika koostöö Euroopa ja riikliku tasandi vahel. oluline on koos äh, väljakutsetega toime tulla. meie jaoks on oluline, et eesmärgid äh, saavutataks ka pannes paika konkreetsed äh, tegevusplaanid ja sammud. loomulikult on kasu ka üldistest deklaratsioonidest, aga meil tuleb jõuda ka sõnadelt tegudele on väga palju inimesi, kes kuuluvad äh, kaitset vajavatesse kategooriatesse ja me peame lähenema sellele teemale tõesti väga pragmaatiliselt, nii nagu tegevusplaan ka ette näeb. liikmesriigid omalt poolt äh, peaksid kinni pidama inimõiguste äh, kaitsmise suunistest. me kasutame kõiki vahendeid, mis meil Itaalias olemas on, selleks, et kõik äh, olemasolev oleks võimalik kaasata sellesse strateegilisse raamistikku. ja Ühendkuningriigi poole näide on siinkohal olnud väga hea. ja tänan. Ühendkuningriigi parlament on äh, tõesti olnud äh, ainukene, kus on paika pandud inimõiguste kaitse tegevusplaan. ja nüüd äh, lõpetuseks tahaksin anda sõna Anna Komešile võib-olla siis natukene hiljem, sest paistab, et ta ei ole saalis. sarnaselt riiklike parlamentidega on ka meil Euroopa Parlamendis äh, tihti võimalik äh, ära kuulata inimõiguste organisatsioonide esindajad, kõigepealt äh, Lotte Light Human Rights Watchist. suur tänu suur tänu, et te meile sõna annate sellel olulisel kuulamisel. loodetavasti saab tulevikus olema rohkem sarnaseid kuulamisi eh, Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel, et paremini rakendada inimõigusi nii liidu siseselt kui ka väliselt. ma olen eh, täielikult eh, nõus sellega, mida ütles Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja Stavros Rambinidis ta juhtis väga tabavalt tähelepanu sellele, et inimõiguste pakett on kollektiivse pingutuse tulemus ja me ei oleks nii kaugele jõudnud, kui Euroopa Parlament ja paljud riiklikud parlamendid ja valitsused ja välisteenistus koos kodanikuühiskonnaga ei oleks pingutanud. detailid pandi paika erinevate osapoolte poolt ja lõpuks me jõudsime eelmisel aastal ka lõpptulemusele. Stavros Lambrinidis ütles, et järgmine osa on äh, raske, sest et me peame nüüd hakkama rakendama ja ilma ühispingutuseta liidu ja liikmesriikide poolt ei õnnestu rakendamine sellisel määral, nagu ta peaks toon siin ka mõned äh, konkreetsed näited selle kohta, mida me soovitaksime teil koos teha. ma ei äh, hakka viie minuti jooksul äh, siin rääkima kõikidest olulistest põhimõtetest, vaid pigem konkreetsetest näidetest. Euroopa Parlament on juba võtnud vastu väga tugevaid ja põhjalikke resolutsioone, aga Euroopa Parlament ei äh, saa seda sõnumit tugevdada ilma riiklike parlamentide abita. strateegiline raamistik ja inimõiguste pakett tähendavad seda, et Euroopa Liit tõstatab inimõiguste küsimused ka strateegiliste partneritega kohtudes. selle pühendumuse lakmustestiks äh, saab äh, olema inimõiguste kaitse siis, kui äh, toimuvad rikkumised äh, Venemaal ja Hiinas, tegemist on meie strateegiliste partneritega, aga ka põhiliste inimõiguste rikkujatega. Stavros Lambrinidis ütles, et me peame kõnelema ühel häälel ja probleem on selles, et praegu me nii kaugele ei ole veel jõudnud ja ka välisteenistus ähm, kõneleb ähm, väga erinevat äh, keelt inimõiguste valdkonnas ka liidusiseselt ja mida me saaksime teha? Euroopa Parlament äh, juba aasta tagasi äh, vastu võetud resolutsioonis ja ka mitmetes teistes hilisemates resolutsioonides on toonitanud, et meil peaks olema äh, tugevad nõukogu lõppjäreldused, mis äh, töötaks välja kollektiivse strateegia, siis paremini kaitsta inimõiguste eest võitlejaid äh, Venemaal ja Hiinas. ja kui äh, sellise lõppjäreldused võtaks vastu Euroopa Liidu välisministrid, siis see oleks äh, nii-öelda miinimum ehk madalaim ühine nimetaja. alati oleks võimalik loomulikult teht-, teha ka enamat, aga siis ei saaks mitte keegi minna Hiinasse ja Venemaale ja langeda sellest tasemest äh, allapoole. me peame tegema selliseid avaldusi kollektiivselt, sest et äh, üksinda ükski äh, riik või osapool ei saa sellist äh, sõnumit meie partneritele saata ja kui see kollektiivselt selline lähenemine vastu võtta, siis see hõlmaks ka väikeseid riike kindlasti. ja kui me läheneksime Hiinale ja Venemaale kollektiivselt, siis äh, need riigid ei saaks karistada üksikuid riike, sest et kõigil oleks kollektiivne kaitse olemas ja seetõttu ongi väga oluline, et nõukogu võtaks äh, vastu sellise kollektiivse lõppjärelduse. valitsustel siinkohal on vaja kindlasti riiklike parlamentide toetust ja siinkohal tuleb mängu teie roll. samaaegselt äh, tuleb äh, pöörata erilist tähelepanu riikidele, kus meil on mõjuvõimu ja kus tuleb midagi muuta. näiteks äh, Bahrein. ka seal toimus Araabia kevad, mis ei lõppenud edukalt paljudes riikides on hetkel äh, probleeme, aga Bahreinis äh, tulid äh, inimesed rahumeelselt tänavale, nad nõudsid õigust otsustada oma tuleviku üle. Nad maksid selle eest väga kõrget hinda, paljud inimesed on nüüd vangistatud ja kolm inimest on nendest ka Euroopa Liidu äh, kodanikud, näiteks üks Taani kodanik ja ka tema tütar on vangistatud. Te peaksite kollektiivselt nõudma, et need inimesed, kes võitlesid õiguste eest, mis on meile kallid, vabastatakse Bahreini vanglatest ja kindlasti tuleb võidelda Euroopa Liidu kodanike eest, kes on äh, vangistatud äh, Bahreinis. kahele neist on mõistetud eluaegne vangistus, see ei ole mingi äh, kergeloomuline karistus. üksik soovitused või üksikud pöördumised näiteks välisteenistuse poolt ei ole suutnud Bahreini piisavalt veenda tegutsema, meil on vaja kollektiivset tegutsemist nõukogu tasandilt. siis meil on võimalik mõjutada Bahreini. ja teen kohe kokkuvõtte. viimane näide veel mainin selle praegu ära, sest ma ei tea, kas ma hiljem veel sõna saan võtta. Euroopa Liidus on räägitud äh, palju demokraatia puudujäägist äh, liidusiseselt. ja nüüd äh, välispoliitikas otsused ja poliitikad pannakse põhiliselt paika liikmesriikide poolt ja neid poliitikaid teostab välisteenistus Euroopa kodanikud ja kodanike ühiskond ei ole kunagi näinud välisministrite arutelu. see on tegelikult täiesti erakordne. meil peaks olema vähemalt äh, selle strateegia rakendamise aasta arutelu ja see ei peaks olema suletud äh, uste taga. me peaks nägema, mida meie välisministrid ütlevad ja mis on nende konkreetsed plaanid. suur tänu ja ma nüüd äh, pean ajaga olema natukene karmim, sest me tahame kuulata ka Stavros äh, Lambrinidise vastust. aga meil on siin ka Frontline Defendersi esindaja, palun. mina tulen vähem tuntud organisatsioonist Frontline Defenders. me eelmisel nädalal tähistasime Nasrin Sotudee vabastamist Iraanis ja olen härra Lambrinidisega ja härra Tomskisega nõu, nõus sellega, et, et ähm, kindlasti peaksime me toetama neid inimõiguste kaitsjaid, kes on oma elu ohtu seadnud. Euroopa inimõiguste tegevuskavas on ainult kolm punkti pühendatud inimõiguste kaitsjaile. härra Brock oma avasõnades ütles, et see on jagatud vastutus, nii et see ähm, ei äh, ole ainult ähm, Euroopa välisteenistuse rida, see tegevuskava, vaid see hõlmab äh, ka teisi riikide parlamentidel ning äh, Euroopa Parlamendil on väga tähtis roll siin äh, mängida selleks, et siis toetada neid inimõiguste kaitsjaid ja ka vahendid on teie käsutuses, teil on kiireloomulised resolutsioonid, te saate neid küsimusi oma partneritega eh, tõstatada, samuti missioonid koha peal. saate kuulata, millised on inimeste vajadused koha peal, koostöö erinevatel tasanditel. kui käivad inimõiguste kaitsjad eh, teie pealinnades, ka Brüsselis, siis kohtuda nendega ja nii edasi ja kindlasti ka strateegilised eh, partnerlus- ja koostöölepingud ja tahaksin enda poolt ka mõned soovitused välja tuua, püüan need ja äh, siin lähtudes praktilisest äh, vaatevinklist võib öelda, et jah, delegatsioonid peaksid tegelema inimõiguste teemaga ja inimõiguste kaitsjatega. kõik erinevad sideametnikud, kontaktpunktid äh, nendes riikides Äh, on äh, praegu Euroopa Liidu delegatsioonides, mis on nii hea kui halb, äh, peaks olema siiski sa-, saatkondade juures sellised kontaktpunktid ja siis peaks määrama sellised sideametnikud peaks äh, ka inimõiguste kaitsjatele äh, suunatud resolutsioone välja töötama. kolmandaks äh, peaks tagama selle, et eelarvekärped ei ohustaks kodanikuühiskonna toetamist kolmandates riikides. neljandaks peaks olema teatud partnerlus projektid selleks, et vaadata, kuidas inimõiguste kaitsjate olukord edeneb ja seda on võimalik teha ühtse pilootprojekti kaudu. viiendaks, Euroopa Parlament ning riikide parlamendid peaksid äh, kiireloomulise tegutsemise võrgustiku äh, koostama selleks, et kiirelt ja paindlikult äh, tegutseda. ja seda on siis võimalik ka MTÜ-de kaudu teostada. ja peaks korraldama ka iga-aastase sündmuse, mis on pühendatud just inimõiguste kaitsjatele kogu maailmas. ja see peaks olema eraldiseisev Sahharovi auhinna sündmustest. nii et seal oleks siis terve rida tegevusi, mis tõepoolest vastaksid nende inimõiguste kaitsjate vajadustele, ka koolitused võiksid seal olla ma arvan, et ka demonstratsioonid äh, saatkondade ees, äh, sotsiaalvõrgustikud, äh, kolmandiku, kolmandate riikide meediaga suhtlemine selleks, et nende riikide avalikkus oleks enam teadlik inimõiguste teemadest. seegi on väga tähtis ja lõpetuseks meie oleme enda poolt välja töötanud käsiraamatu äh, selle kohta, mida äh, inimõiguste kaitsjad saaksid oodata just Euroopa Liidult. siin on välja toodud eraldi ka Euroopa Parlamendi ning riikide parlamentide äh, panus. suur tänu teile! aitäh nende vägagi üksikasjaliste soovituste eest, mis puudutavad inimõiguste kaitsjaid. tahaksin äh, Äh, tervitada ka Myanmari parlamendi delegatsiooni, kes jälgib äh, arutelu. meil on siin äh, riikide parlamentide liikmed täna esindatud ja erinevate kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad. enne kui annan sõna Stavros Lambrinidisele lõppsõnaks, mõistan, et Äh, inimõiguste institutsioonide võrgustik äh, Euroopasse sooviks samuti sõna, palun, kolm minutit um,. Ähm, I m Jonas Kristofferson, I m the director of the ma olen Jonas Kristofferson, äh, mina esindan Taani organisatsiooni. kas nüüd mikrofon toimib, küsib kõneleja ma esitan äh, Taani Inimõiguste Instituuti äh, ja see on siis äh, ja olen ka riikliku või riikidevahelise võrgustiku esindaja, mis hiljuti käivitus. me oleme pööranud tähelepanu koostööle riikide parlamentidega äh, eelmisel aastal võtsime vastu niinimetatud Belgradi äh, põhimõtted koostööks riikide parlamentide ning inimõiguse organisatsioonide vahel, ma ei hakka siin äh, üksikasjade üksikasjadest rääkima, kui vaatate Google'is Belgradi põhimõtet, siis äh, näete seda, või Belgrade Principles guugeldate, siis te näete, milles need põhimõtted seisnevad. ja kindlasti on äh, see abi vajalik ka Euroopa Parlamendis ning Euroopa tasandil, seetõttu on meil nüüd oma büroo ka äh, Brüsselis. tahaksin äh, rääkida ühest südamelähedasest äh, teemast ja see on see, et paljudes äh, liikmesriikides ei ole sõltumatud inimõiguste institutsioone Euroopa Liidus ja paljudes äh, äh, paljud liikmesriigid ning Euroopa Liit on seda nõudnud ka kolmandatelt riikidelt, kuid liikmesriigides endis pole neid olemas ja see on veidi kummaline, et äh, uustulnukatelt nõutakse seda, liitujatelt nõutakse seda, aga enda vanades liikmesriikides äh, me seda nõuet täitnud ei ole. rääkides nüüd ajakavast äh, ja püüan sellest kinni pidada ja võib-olla tooksin välja ühe soovituse meie võrgustikult, ma soovitaksin, et kõik need, kes täna siin on, et nad kaaluksid tõsiselt, kuidas riikide inimõiguste asutusi saab asutada, kuidas neid tugevdada kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja kaaluge ka seda, kas peaks kuidagi enam inimõiguste ähm, hartat toetama, et seda võtta vastu määrusena, äh, selleks et äh, siis ähm, liikmesriigid tõepoolest oleksid kohustatud äh, inimõiguste asutuse käivitama. Stavros, üks küsimus veel eh, parlamendiliikmelt lühike küsimus. mulle tundub, et üks äh, tähtsamatest asjadest, mis täna siin öeldud on, peegeldab seda, et meie tegevus peaks olema ühine. me teame, et on soovitusi ja, ja vaadatakse seda, mida rahvusvahelised kohtud otsustavad, kuid äh, teatud riigid ähm, ei huvitu nendest kohtuotsustest sugugi. ja see, kas äh, riigid võtavad arvesse meie soovitusi või mitte, puudutavad äh, siis riigi enda suva me teame, et äh, siin on raske muutusi äh, esile kutsuda, kuid me peame vaatama kindlasti äh, naiste ning tüdrukute olukorda kogu maailmas, kuidas nad saaksid paremat kaitset relvakonfliktides. naiste ja tüdrukute vägistamine on muutunud sõjarelvaks. samuti äh, äh, sunnitud äh, abielud äh, naiste ümberlõikamine. nii et äh, siin äh, on äh, meil vaja enam koostööd ja pühendumust selleks, et naiste ning tüdrukute õigustest kinni peetaks. ja minu küsimuseks, härra Lambrinides, on see, et kuidas te leiate, et meil oleks võimalik enam survet avaldada nendele riikidele Euroopa Parlamendi poolt, et nad võtaksid arvesse inimõigusi? Five minutes palun, äh, sõna teile viieks minutiks. Thanks, thanks, no, no more I. aitäh, tõepoolest katsun piirduda viie minutiga. tahaksin tänada kõiki ja vabandan, et pean lahkuma. vastan siis mõnele küsimusele. see on tõepoolest äh, suur väljakutse ja see, et kas mingit mõjuvõimu on või milline see mõjuvõim, võim on, seda peab alati äh, kaaluma võib-olla teatud riigis ei huvitutagi sinu rahast, aga väga palju, väga tähtis on rahvusvaheline maine. võib-olla nad ei huvitu just sinu rahast, aga mingi konkreetse riigi, liikmesriigi omast küll. nii et see sinu raha oleks siis Euroopa Liidu raha. nii et seetõttu me ei peaks siin mõtlema niivõrd kui Euroopa Liit, vaid peaksime enda tähtsust suurendama, mõtlema Euroopa Liidust äh, ja lisandväärtusena veel ka liikmesriikidest. nii et äh, riigid äh, peaksid olema sama selgesõnalised inimõiguste teemal, kui ka Euroopa Liit on. ja ka Euroopa Liit ei saa öelda, et seda on üks või teine riik öelnud ja meie peseme oma käed sellest puhtaks. peame vaatama mida me saame teiste oluliste tegijatega koos äh, ära teha inimõiguste vallas. mina küll usun sellesse, et sellised kollektiivsed löögid kannavad vilja. näiteks hiljuti äh, Euroopa Nõukoguga õnnestus meil vägagi positiivseid muudatusi saavutada Egiptuses. nüüd Barbara üheks väga oluliseks teemaks. võib-olla veel rääkides inimõigustest, tulin just tagasi Hiinast. esimene kohtumine seal oli esimene ümarlaud Euroopa Liidu ning Hiina vahel, mis puudutas inimõigusi, seal olid siis äh, ettevõtete esindajad mõlemalt poolt, ülikoolide esindajaid, poliitikuid. püüdsime selgitada, kuidas peaksid Euroopa ettevõtted Hiinas paremini inimõigusi, inimõigustest kinni pidama ja samuti, kuidas Hiina ettevõtted, kui nad lähevad kolmandasse riiki, tagada seda, et inimõigusi ei rikuta, tööõigusi ja nii edasi tööalaseid õigusi. nii et äh, nagu Barbara ütles, Euroopa Parlament on olnud inspiratsiooniallikaks. mainisid siin ka erinevaid raporteid. ja just niimoodi parlamendid saavad samuti muutuseid esile kutsuda. nagu Elmargi ütles, Euroopa Parlamendil ei ole täitesaatvat või võimu, kuid on äh, poliitilist mõjuvõimu, see võib, me võime suunata debatti äh, ja samamoodi ka teie äh, riikides äh, parlamendid saavad debatti suunata. mul on hea meel, et Hispaanias see juba nii on läinud. Euroopa Komisjon tuli välja Euroopa ettevõtetele suunatud juht, juht nööridega, need on niinimetatud RAGi põhimõtted. esimene neist on naftaettevõtetele ja gaasiettevõtetele, teine on IT-ettevõtetele ja kolmas äh, ajutise töö äh, vahendajatele. ja samuti on välja toodud see, kuidas peaks neid põhimõtteid äh, rakendama, äh, kui tegutseta-, tegutsetakse Euroopa Liidus, need ei ole mm, siduvad, kuid on ka suuri arutelusid sel teemal, kas nad peaksid olema siduvad. tõsi on aga see, et mul on hea meel, et äh, survet avaldatakse nii Euroopa Liitu, Euroopa Parlamendi kui ka Hispaania parlamendi poolt. nüüd pean tõepoolest minema, sest ma pean äh, mul on üks kohustus, mis äh, seondub Hiina teemaga, aga suur tänu nende, nende sõnavõttude eest ja loodan, et varsti kohtume jälle. Stavros Lambrinidisele suur tänu, ütleb proua esinaine. ja loodan, et see oli ka oluliseks sisendiks teie tööle. kindlasti äh, on see oluline selleks, et meie hääl oleks äh, kõlaks ka rahvusvahelistel kohtumistel. nüüd aga härra Toiermannile annaksin sõna. parlamendis ÜRO äh, peaassamblee koosolekuks äh, valmistumine või siis ülemkoguks valmistumine äh, Euroopa Liidus äh, on äh, kindlasti vaja alati toetust ka multilateraalsetel kohtumistel Euroopa riikide parlamentidelt ja enne seda, kui Genfis äh, kohtumine aset leiab, meie täiskogul võtame vastu resolutsiooni selle, nende prioriteetide kohta, mida meie näeme märtsi Genfi kohtumisel. ja selle ettevalmistamisel on meil on väga tihe koostöö kodanikuühiskonnaga, samuti ka liikmesriikidega. vaatame, mida, kuidas nemad mõtlevad, kui nad äh, järgivad äh, kui ta, kui nad järgivad ÜRO tööd. ja eesmärgiks on Euro-, Euroopa Liidu delegatsiooni Genfis ja New Yorgis toetada. Euroopa Liidul üldiselt ei ole õigust äh, inimõiguste äh, nõukogus kaasa rääkida, aga liikmesriigid saavad seal kaasa rääkida ja see on midagi, äh, mida peab silmas pidama, sest Euroopa Liidu esindaja ei saa seal Euroopa Liidu nimel kõneleda. liikmesriikidel on äh, oma töörühm KOHON. see on vägagi tähtis organ, kuna seal otsustatakse ja arutletakse, et millised peaksid olema prioriteedid. ja meie keskel on täna härra Engelbert Ojermann, tema on selle inimõiguste töörühma juht tema teab sellest teemast väga palju ja tea ka seda, kuidas selle töörühma töö on paranenud, nüüd on võimalus ka Brüsselis äh, kohtuda selleks, et äh, poliitikat edasi kujundada, kui mina Kohoni äh, koosolekul kord või paar aastas käin, siis tähtis on see, et diplomaadid, kes erinevaid riike seal esindavad, et neile et nad mõistavad seda, et tähtis on tulla, jõuda Euroopa seisukohale, mitte piirduda ainult riikide inimõiguste prioriteetidega. nii et me leidsime, et tähtis oli meie kohtumise jaoks ja ka tänase arutelu seisukohast, et ka härra Toiermann esitleks Kohemi tööd ja meie eesmärgiks siis oli see, et ka pealinnades koostatakse lähenemine kohtumistele, mitmepoolsetele rahvusvahelistele kohtumistele ja annaksingi sõna teile, härra Toirma um,. suur tänu, proua koosoleku juhataja, minu jaoks on suur au osaleda täna siin koosolekul ning arendada ning arutada Euroopa Liidu inimõiguste poliitikat äh, saalis, kus on koos nii Euroopa Parlamendi kui liikmesriikide parlamentide esindajad. olen nõukogu inimõiguste töörühma juhataja, nii nagu mainiti ning äh, varem olin äh, inimõiguste mm, instituudi juhataja ühe, ühes liikmesriigis, nii et ma olen mõlema poolega kursis ja olen veendunud, et mõlemad pooled mängivad olulist rolli, nii Euroopa Parlament kui liikmesriikide parlamentid Euroopa Liidu poliitika ellurakendamisel. ja nüüd pärast Lissaboni lepingut on inimõiguste teemad tõesti tõusnud palju nähtavamale kohale täna siis äh, räägime rahvusvahelistest foorumitest, äh, eeskätt ÜRO-st ning äh, tahaksin välja tuua kolm aspekti ning tutvustada ka meie KOM-i rolli kõiges selles ning selgitada, kuidas oleks võimalik meie tööd parandada rahvusvahelistel foorumitel ÜRO-s näiteks ning keskenduksin äh, ka Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide parlamentide olulisele rollile. rääkides ähm, Kohomi rollist, tegemist on äh, nõukogu töörühmaga, mis äh, loodi aastal kaheksakümmend seitse, selleks et parandada koostööd, koordineerivat tegevust liikmesriikide vahel, tegemist on ettevalmistava asutusega, kes valmistab ette välisministrite nõukogu koosolekut ning koondab liikmesriikide inimõiguste direktoreid ja ka komisjoni esindajad. nõukogu töös on välispoliitikas eriti inimõiguste osas pilt täielikult muutunud alates Lissaboni lepingust. sellest ajast alates e, on meil Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja, kes juhib ka välisministrite nõukogu ning ka ettevalmistavate töörühmade tööd e, juhatab e, nii-öelda komisjoni esindaja ehk äh, iga kuue kuu tagant äh, vahelduva eesistujariigi esindaja asemel juhib nõukogus tööd äh, välisteenistus, teevad kõik ettevalmistustöövad, äh, töö ära, juhivad nende läbirääkimisi, dialoogi. nii et samas äh, tõhusa inimõiguste poliitika ellurakendamise võtmeks on see, et liikmesriigid aktiivselt osaleksid. varem saadi meil kokku kaks korda aastas selleks, et Genfi ja New Yorgi kohtumisteks valmistuda, nüüd saadakse kokku tihedamini nii delegaatide raames, kes tulevad liikmesriikides, kui ka meil on alaline komitee inimõiguste nõukogus Brüsselis, kus alaliselt töötavad inimesed ja, ja tulevad ka koosolekule kokku. varem saadi kokku Genfis, kus Euroopa Liidu delegatsioonis said kokku liikmesriikide suursaadikud selleks, et eh, valmistada ette ÜRO kokkusaamisi ning meie siis oma töörühmas valmistame ette tegevusi, mis on seotud just välistegevusega. meil ei ole eh, nii-öelda ametlikku mandaati siseküsimusi arutada. Eh, nii nagu eh, parlamendis, kus teatud küsimused jäävad libekomisjoni pädevusse. samas juba aastaid, nii nagu Stavros mainis, on ka meie jaoks oluline eh, meie tegevuse välise ja sissepoole suunatud tegevuse sidusus, selleks, et eh, säilitada usaldusväärsus eh, nii kahepoolsetes suhetes kui ka mitmepoolsetes suhetes. ega meie pöörame sellele aspektile suurt tähelepanu ja rääkides viimaste aastate tegevusest, siis me oleme pidanud läbirääkimisi strateegilise raamistiku ja tegevuskava äh, Mm, osas äh, ja äh, oleme arutanud ka erinevaid suuniseid. ja nii, nagu on juba mainitud, äh, ütlen ka mina, et väga tähtis on liikmesriikide roll mitte ainult sellepärast, et otsused langetatakse konsensuslikust, vaid selleks, et meil on tõesti vaja, et liikmesriigid aktiivselt oleksid kaasatud ja annaksid oma panuse inimõigust rändealaste poliitikate koostamisse ja ellurakendamisse, aga ka selleks, et oleks võimalik eh, nii-öelda koormat jagada omavahel ära nii Viinis, Genfis kui Strasbourgis. tulles nüüd ÜRO juurde, nii nagu strateegilises raamistikus kirjas, eh, mis siis eh, kiideti heaks möödunud aastal, pöörab Euroopa Liit suurt tähelepanu mitmepoolsete foorumite heale toimimisele meil on väga kõrged rahvusvahelised standardid inimõiguste kaitsel kui ka mehhanismid selleks, et tagada inimõigustest kinnipidamise üle järelevalvet. oleme eh, väga palju tööd teinud selleks, et Inimõiguste Nõukogu oleks usaldusväärne eh, organ eh, ja meie jaoks on kolm põhieesmärki sõltuvatus ning ning töö tõhusus äh, ÜRO-s, et see toi-, oleks usaldusväärne, toimuks tõhusalt, seda me toetame ning pidevalt tuleb siis äh, õigusaktide elluviimine, õigu-, elluviimise üle järelevalvet teostada. Äh, inimõiguse nõukogu on äh, alustanud strateegilisemat tööd selleks, et valmistada ette inimõiguste nõukogu kohtu, kokkusaamised möödunud aastast viime me läbi iga aastat planeerimisprotsessi, arvestades äh, Inimõiguste Nõukogu äh, korrapäraseid kohtumisi ja ka enne ÜRO Peaassamblee kohtumist et kõige, kõikideks nendeks kohtumisteks oleks koordineeritult ette valmistatud, kaasatud oleksid kõikide liikmesriikide suursaadikud. põhimõtteliselt aasta jooksul püüame paika panna oma kõige tähtsamad prioriteedid, selleks meil on selline sisemine strateegiline dokument, mis kiidetakse heaks poliitikakomitees, mm, mille kiidab heaks lõpuks siis välisministrite nõukogu ja loomulikult tuleb arvesse võtta ettenägematud olukordi, mis ikka ja jälle ette tulevad. nii et inimõiguste nõukogud, meil on siin üks-kaks prioriteeti, mille me püüame igal aastal välja töötada, et asi ei kasvaks üle pea ja loomulikult liikmesriigid eraldi tulevad välja erinevate algatustega on, valmistuvad eraldi ette, et kaitsta oma seisukohti selleks, et saavutada mm, kokkusaamistel äh, häid tulemusi rahvusvahelisel areenil. ja äh, siis äh, meie põhiprioriteetideks hetkel Inimõiguste Nõukogus ja Peaassambleel puudutavad Süüriat, Valgevenet, Birmat, Myanmari, üleminekuprotsessi toetamist, aga ka surmanuhtlus, laste õigused ja lastekaitse ja nii edasi. kavas on keskenduda ka naiste kaitsele ÜRO-s selleks, et eh, säilitada ja, ja tugevdada naiste õiguste alast agiid ja soolist võrdõiguslikkust. kogemused näitavad, et selle töö kaudu on eh, meil võimalus eh, paremini äh, teha koostööd liikmesriikidega, näiteks surmanuhtluse vastasene võitlus on seda näidanud, kus ÜRO-s on toetus kasvanud, sellise strateegilisema lähenemise kaudu on võimalik eh, uued teemad lauale tuua, nagu näiteks olukord Valgevenes ja nii on paremini võimalik ette valmistuda teemadeks, mida me varem ei tundnud eh, näiteks eraturufirmade kasutamise eh, teema esimest korda eh, olime silmitsi olukorraga, kus eh, eriraportöör ÜRO-s tõstatas Euroopa Liidu küsimuse selles osas, mis toimub meie piiridel inimõiguste kaitsega, põhiõiguste kaitsega kõnelejal palutakse äh, aeglasemalt rääkida, kahjuks mul on ainult sekundeid alles jäänud ja seetõttu kiirustan. kogemuste põhjal koostöö kohta Euroopa Parlamendiga ja äh, nagu ka liikmesriikide parlamentidega võin öelda, et Euroopa Parlament on väga huvitatud äh, üldiselt inimõiguste poliitika, poliitikast ja, ja ka meie tegevusest kõrge esindaja käib eh, mitu korda aastas eh, Euroopa Parlamendi täiskogu ees selleks, et rääkida inimõigustest ja regulaarselt eh, käivad täiskogul ka välisteenistuse esindajad. Troa Kohomi vahel on koostöö Mm, vastastikused sidemed, see on ainus Euroopa Liidu töörühm, mis annab ülevaate mitte ainult kodanikuühiskonnale, vaid ka näiteks Euroopa Parlamendi sekretariaadile kõikidest nendest küsimustest, mida arutati ja mida otsustati ning Euroopa Parlamendi roll on kindlasti väga oluline. Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis võetakse vastu eh, inimõiguste nõukogu prioriteetide kohta, on väga oluliseks alusdokumendiks, kus põhiküsimused on välja toodud see, et Euroopa Parlament arutab eh, Euroopa Liidu prioriteete nii täiskogus kui Trua allkomisjonis on oluliseks panuseks Euroopa Liidu prioriteetide väljakujundamisel. Euroopa Parlamendi delegatsiooni visiit inimõiguste nõukogusse Genfis on väga oluline kriitilise tähtsusega väga oluline on see töö, mida tehakse ära ka kolmandates riikides, kus saadetakse selge sõnum selle kohta, et Euroopa Parlament hoiab silma peal selle kohta, selles osas, mis toimub Inimõiguste Nõukogus ja riikides. korduvalt on Euroopa Parlament pakkunud meile tugevat toetust meie lobitöös näiteks üks teemadest, mille osas me soovime eh, Inimõiguste Nõukogus suuremat edasiminekut, on just LGBT õigused eh, Lõuna-Aafrika sõdib selle vastu ja see, et need küsimused eh, tõstatati ka kokkusaamisel äh, parlamendi ja, ja Lõuna-Aafrika parlamendi vahel on väga oluline edasiminek ehk lesbide ja geide õiguste eest võitlemine. ning ka kõik need raportid ja järeldused on olulised selleks, et anda poliitilist toetust, selleks, et, et muuta kõik need teemad palju nähtavamaks. ÜRO raportöörid äh, on samuti nii-öelda huvitatud sellest, et saada toetust oma, oma tööle. huvitav oleks äh, teada saada liikmesriikide parlamentidelt, et kas äh, sarnaseid mehhanisme on olemas ka riiklikul tasandil selleks, et ellu rakendada Euroopa äh, Liidu inimõiguste poliitika ja ka toetada tegevust mitme rahvusvahelistel foorumitel ääretult oluline on see, et igasugused arutelud liikmesriikides inimõiguste poliitika üle hõlmaks olulise osana Euroopa Liidu inimõiguste poliitika ellurakendamise teemat. siinkohal tooksin välja kaks aspekti. strateegiline raamistik rõhutab seda, et tegemist on Euroopa Liidu liikmesriikide ühise vastutusalaga, strateegiline raamistik ütleb seda, nimelt lepiti kokku, et Euroopa Liit kollektiivsed ja liikmesriigid eraldiseisvalt tõstatavad inimõiguste küsimused tugevalt ja kõikid kõikide kahepoolsete kohtumiste käigus, hulgas kõige kõrgemal tasandil oleme juba kuulnud kriitikat, et Euroopa Liit kui selline ja ka liikmesriigid alati ei täida seda kohustust. ja tuleb arutada, mida oleks võimalik edasi teha, et seda olukorda parandada. strateegiliste raamistiku raames on liikmesriigid võtnud endale eh, kohustuse eh, olla juhiks ka näidates eeskuju oma riikides. tihtipeale tekib küsimus, et eh, mida võimalik siin ära teha eh, üksikjuhtudel ja, ja, ja tervikuna. nii et eh, siin on terve rida küsimusi, mida tuleb täna arutada selleks, et parandada tulevast tööd. aitäh, härra Tšaiermann, väga üksikasjaliku ja sügavuti mineva analüüsi eest, ülevaate eest vaatan nüüd te, teie suunas, härra Joermann tõstatas väga olulisi küsimusi ja ka meil oleks väga huvitav teada, kuidas liikmesriikides eh, te eh, siis eh, rakendate kõike seda, mida lepitakse kokku Kohomis, Välisministrite Nõukogus ja ka rahvusvahelistel foorumitel Genfis, ÜRO-s. kas on sõnasoovijaid? härra Joermannile tahaksin veel täiendavalt öelda seda, et kui me käisime delegatsiooniga Genfis, siis minu jaoks oli üllatav kuulda paljudelt diplomaatidelt Euroopa Liidu seest ja väljast, et nad tervitavad seda, et poliitikud on kohu, kohal sellistel diplomaatilistel foorumitel selleks, et toetada oma diplomaate. loomulikult eh, see toob täiendavat tööd juurde diplomaatidele, kuna poliitikutega ei ole alati kerge toime tulla, aga igal juhul toetan seda, et kui te oma riigis töötate inimõiguste teemadel, siis külastage neid kohti, mis tundub olevat mõnikord väga kaugel, näiteks ÜRO-s, kus arutatakse võib-olla esialgu tundub, et kaugel, kaugeid teemasid, aga et tõesti toetada seda tööd ja tegevust ka siin Brüsselis äh, me oleme saanud väga palju toetust äh, ÜRO inimõiguste mm, kõrge esindaja büroolt, äh, tema esindajalt Brüsselis. kui me arutame olulisi raporteid, siis me kutsume nende esindaja siia, et nad, et, et üheskoos kujundada neid poliitikaid ning möödunud aastal äh, anti täiendavat äh, raha, rahastust juurde selleks, et toetada ÜRO asutuste tööd, nemad on need, kes alati laiendavad oma tegevust, neil tuleb juurde üha rohkem ähm, büroosid liikmesriikides ja ma arvan, et ka liikmesriikides tasub neid toetada, kuna nemad on need äh, esimesed, kes äh, koostavad väga häid raporteid ja ka meie regioonina äh, võiksime oma poliitikas tugineda nende universaalsele poliitikale ja teadmistele. kes soovib kõigepealt sõna? Yes, uh, actually I give you the floor, but I annan teile sõna, aga kahjuks ma ei näe teie nime. palun olge nii kenad ja kõigepealt tutvustage ennast. Jina Marlin Farrugia, mil parlament ta Republik- minu nimi on, mm, ma olen proua Farrugia, esindan Malta parlamenti. ma usun, et me oleme kõik nõus sellega, et et inimesel on nii väärikus kui ka kohustused, aga ei piisa, et sul on ainult väärikus kuna see võib jääda lihtsalt äh, teoreetiliseks, kui praktikas äh, midagi ette ei võeta. täna kuulsime mitmeid äh, kõnesid ja ka enne tänast koosolekut uurisin tausta ning tundub, et see probleem, et inimõigusi ei austata, et selle probleemiga tegelevad institutsioonid. mainiti seda, et et tuleb toetada vabaühenduste tegevust, äh, olla kontaktis äh, vabaühendustega. siiski ma usun, et selleks, et, et teada saada, millised on ühed inimese inimõigused ja kohustused, tuleb alustada üksikisikust ning üksikisikust tuleb alustada sellel teel, et äh, pöörata tähelepanu haridusele riikides, et riikides oleksid eh, paigas iga õpilase jaoks eh, vastav õppekava, et eh, laps kohe varasest noorusest peale teaks, millised on need universaalsed põhimõtted, et, et see noor inimene kastetakse kohe alguses, tema nina kastetakse kohe alguses sinna inimõiguste piima sisse, et ta teab, millised õigused ja kohustused tal on ja et ta õpib nendest kinni pidama. me peame nii-öelda tugevdama oma visiooni, suurendama inimväärikust, mõtlema tulevaste põlvkondade peale, selleks et ei esineks enam inimõiguste rikkumist. nii et seda saavutada tuleb eh, nii-öelda õpetada juba noori eh, liidreid koolides ja neid tuleb toetada ja toetada näiteks eh, erinevate õppetoetuste abil, et nad õpiksid edasi, et probleemiga tegeleda juba eos tahaksin väga tänada oma kolleege, kes on teinud ära suure töö, et tegeleda selle probleemiga. ma arvan, et me peaksime oma suunda muutma, minema nii-öelda makrotasandilt mikrotasandile. see, mis jäi tegemata meie eelolevate põlvkondade puhul, seda võib parandada järeltulevate põlvede puhul. ma arvan, et selles suunas me peaksime oma tööd alustama. aitäh! aitäh, et rääkisite inimõiguste kultuurist, selle juurdumisest, koolitusest. ma arvnäitajaid ei tea, aga mulle tundub, et inimõiguste alase äh, kultuuri edendamise, demokraatia edendamise vastavate koolituste kaudu. selleks Euroopa Liit on tegelikult päris palju rahalisi vahendeid panustanud jah, kõigepealt tõesti, igal inimesel on inimõigused, aga nii nagu inimesel on õigused, on tal ka kohustused ja kõikidel on kohustus kinni pidada kehtivast õigusest, seadusest. siin on nüüd küsimus härra Joyermanile. mõni aeg tagasi arutati inimõigusi, ühes äh, elav arutelu, kus olid esindatud liikmesriigid nii Euroopa Liidu seest kui ka Euroopa Liidu välised riigid ja toimus selline filosoofiline arutelu, kus öeldi, et inimõigusi võib anda ainult nendele inimestele, kes täidavad oma inimõiguste alaseid kohustusi, aga sellega minu arvates me ehm, ründame inimõiguse aluspõhist. inimõigus on sul sellepärast, et sa oled inimene, isegi juhul, kui sa oled ise tõsise kuriteo toime pannud. Ehm, ja, ja ma mäletan, et Inimõiguste Nõukogus taheti see teema isegi maha võtta, et ei oleks võimalik antud teemat arutada. aga tahaksingi härra Joyermanilt teada, kas on oodata, et veel tulevad sellised teemad aruteludele või on probleem nüüd lahendatud? ja tänan, mis puudutab nüüd äh, inimõigusi, ähm, haridust, siis äh, mul siin konkreetset statistikat tuua ei ole, aga ma arvan, et äh, see uus strateegiline raamistik ja tegevusplaan äh, hõima-, võimaldab meil koondada mitmeid äh, erinevaid tegevusi inimõiguste valdkonnas. palju tööd tuleks ära teha riigi tasandil. näiteks äh, saaksime meie omalt poolt pakkuda ka tehnilist äh, abi, toetamaks kodanikuühiskonna püüdlusi, toetamaks ka valitsusi, et paremini edendada õigusriiklust, inimõigusi ja demokraatiat ning et edendada üleüldiselt inimõiguste alast kultuuri. meil on võimalik seda teha hariduse toetamise kaudu. Euroopa Liidu tegevus peab hõlmama kõiki tasandeid ja praegu juba on olemas mitmeid spetsiifilisi programme Äh, ja stipendiume. kui ma mõtlen tagasi ajale, mil ma õppisin Euroopas ja väljaspool Euroopat, siis oli väga vähe akadeemilisi programme, mis oleks olnud suunatud inimõigustele. praegu on niivõrd palju algatusi nii Euroopa Liidu tasandil kui ka piirkondade tasandil, mis annavad kõik oma panuse inimõiguste kultuuri tugevdamisesse kõikides sektorites. Te mainisite arutelu õigused äh, versus kohustused äh, või ülesanded ja see teema on tõusetunud äh, minevikus, aga praegusel hetkel see arutelu ei ole aktiivne. see oli eriti aktuaalne teema viiekümnendatel aastatel, kui koostati inimõiguste ülddeklaratsiooni aga edasi see teema ei arenenud, aga loomulikult äh, kogu see arutelu puudutab äh, laiemat äh, väljakutset ehk siis täpsemalt inimõiguste universaalsust. sellega on seotud mitmesugused tegevused. viimase viieteist, kümne aasta jooksul kui nüüd vaadata, kui palju on ratifitseeritud inimõiguste alaseid lepinguid, siis edu on olnud tõesti väga muljetavaldav. mainin siinkohal näiteks äh, Sido lepingut ja teisi. samas jälle osades riikides on äh, olukord ähm, endiselt ähm, väga murettekitav, on palju väljakutseid ja me ei saa veel öelda, et inimõigused oleksid tõesti igal pool universaalsed, me peame aktiivselt oma tööd jätkama. kõik äh, tegevused, äh, millega meie otsustame alustada oma organisatsioonis või äh, Euroopa Liidu üldisemalt, need tegevused peavad saama riikide kodanikuühiskonna toetuse niimoodi, et kõik võtmetähtsusega osapooled oleks nende ettevõtmiste taga. siis on ähm, inimõiguste strateegia pikaajalises perspektiivis ka edukas. ja mis puudutab nüüd veel ähm, inimõiguste demokraatia tegevusplaani, siis seal on mitmeid äh, ülesandeid võetud nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide poolt ja tähtis on, et Euroopa Liit juhiks eeskuju näidates, rakendades äh, vastavaid inimõiguste sätteid. Te mainisite erinevaid samme, mida on tehtud Euroopa Liidu tasandil selles küsimuses ja te mainisite, kuivõrd äh, pühendunud on Euroopa Liit ka konkreetsetes äh, valdkondades aga tähtis on, et liikmesriigid äh, tuleksid äh, omalt poolt äh, välja inimõiguste rakendamise tegevusplaaniga. Nende plaanidega me peaks olema lõpule jõudnud aasta lõpuks, me ei suuda kõiki neid plaane selleks ajaks üle vaadata, aga praegu igal juhul on paljud liikmesriigid äh, tööga kas lõpule jõudnud või lõpule jõudmas. ja ka siinkohal on kindlasti teie aktiivne kaastöö teretulnud. tegemist on äh, meie jaoks igal juhul väga olulise valdkonnaga. tänan. tänan. kas on veel sõnasoovijaid? võib-olla ma saan valesti aru aga kui te sõna ei võta, kui te küsimustele ei vasta, siis äh, kas äh, te riiklike parlamentide tasandil arutate oma valitsuse poliitikat ähm, inimõiguste valdkonnas, äh, mida otsustab teie valitsus äh, ÜRO-s Genfis. Äh, võib-olla ma sain valesti aru, aga ma tahaksin teada, kuivõrd äh, te tegelete nende küsimustega. varasemalt mainiti siin inimõiguste rikkumisi suurtes partnerriikides, näiteks Venemaal ja Hiinas. Venemaal äh, teatavasti Sergei Magnitski, tuntud jurist, peksti vanglas äh, surnuks, on palju tõendeid selle kohta, kes äh, vastutab. tõendid on olemas ja liikmesriigid äh, võiksid selle juhtumi käsile võtta ja otsustada, et need isikud, kes vastutavad Sergei Magnitski tapmise eest äh, on silmitsi sanktsioonidega ja nende finantsvarad Euroopa Liidus külmutatakse ja kui ma selle küsimuse tõstatasin Kohomi grupis, kus kõik liikmesriigid äh, panevad paika oma ühisseisukoha, siis ainult üks liikmesriik vastas, et jah, nemad kaaluvad seda. kui need erinevad diplomaadid äh, kuuleks teilt, oma koduriigi poliitikutelt inimõiguste alast ähm, infot ja Venemaa olukorda ju avalikkus ähm, jälgib äh, tähelepanelikult, siis oleks ka diplomaatidel suurem surve poliitiliselt tegutseda. nii, nüüd ma jällegi ei näe, kes sõna soovib, aga kui te sõna võtate, siis palun äh, tutvustage ennast. Grazie, grazie Presidente anche per questa stimolo Äh, suur tänu, esinaine. tänan äh, teid äh, üleskutse eest, et peaksime sõna võtma. Itaalia parlament loomulikult käsitleb inimõigusi nii riigisisesest kui ka riigivälisest perspektiivist. meil on vastav inimõiguste komisjon nii senatis kui ka esindajate kojas ja me teeme koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega. mina ise olen muuhulgas ka Euroopa Nõukogu delegatsiooni liige. sealgi me oleme käsitlenud inimõiguste juhtumeid äh, Venemaal ja meie riik äh, on olnud väga aktiivne. oleme kaasatud äh, ka ÜRO vastavatesse töödesse Genfis kevadel algas meil parlamendis uus äh, mandaadiaeg ja uus parlament äh, tegeleb äh, konkreetselt ka inimõiguste küsimustega. parlamendi spiiker toonitas, kuivõrd oluline on saavutada siin sidusus välispoliitika, sisepoliitika vahel me peame kooskõlastama oma tegevust äh, liikmesriikide vahel ja Euroopa Liidu tasandil. Euroopa on äh, õiguste häll ja panustab äh, inimõiguste rakendamisel üle kogu maailma ka kolmandates riikides ja oleks vastuvõetamatu, kui Euroopa Liit ise ei peaks täielikult inimõigustest kinni meie parlament on võtnud tarvitusele mitmeid meetmeid, kaasa arvatud kontrollimeetmeid ja on ka kohandanud äh, asjasse puutuvaid äh, seadusi. mõtlen siinkohal eriti just äh, vangide kohtlemist ja seksuaalvähemuste problemaatikat ka naistevastane vägivald on täiesti omaette teema. veel üks äh, teema, millega me peaksime tegelema, nagu ka härra Toiermann äh, mainis, on äh, sisserändajate teema ehk siis inimõigused ja piirid. siinkohal ootame loomulikult Euroopa Liidult ühtset tegutsemist, siin on tegemist tegelikult klassikalise teemaga, kus äh, on eriti vajalik äh, sidus lähenemine ja toetus. kõik liikmesriigid peaksid toetama neid, kes on asjast just äh, eriti puudutatud, kes on silmitsi suure sisserändega. edasi tahaksin mainida veel ühte punkti. ma arvan, et sidusust ei saa üle tähtsustada. mulle mõnikord tundub, et äh, kõik, kes tegelevad inimõiguste kaitsega, on silmitsi ka imago probleemidega ka see on vale, oma resolutsioonides me üritame panna rõhku siiski väärtuste kaitsele, me räägime isikute kaitsest, inimeste kaitsest. inimõigused on äh, selline teema, mis tõusetub just nimelt inimeste kannatuste tõttu, mitte millegi muu tõttu ja seda me ei tohi oma töödes ära unustada. ja teine küsimus Äh, kuidas me sekkume. pärastlõunal me arvatavasti äh, käsitleme ka sanktsioonide teemat. Euroopa Liidul on ju ka see vahend äh, kasutada nii liidusiseselt kui ka liidu väliselt ja minu jaoks on oluline ka seda vahendit mainida inimesed, vabandust, inimõigused arenevad äh, ühiskonnas äh, edasi ja siin äh, tuleb pöörata tähelepanu nii poliitilistele kui ka moraalsetele väärtustele. me peame mõtlema ka vastastikusele tunnustamisele, see oleks parem kui kohe sanktsioonide kallale asuda. sanktsioonid võivad osutuda ka vajalikuks, aga me peaks kõigepealt äh, siiski eelistama teist võimalust. suur tänu ja nüüd järgmisena saavad äh, sõna kolleegid äh, Gomesid, kõigepealt Hispaania parlamendi esindaja härra Gomes ja siis Euroopa Parlamendi esindaja proua Gomes suur tänu. tahtsin omalt poolt äh, teha kaks äh, märkust. kõigepealt, äh, mis puudutab liikmesriikide rakendamist, vabandust, mis puudutab inimõiguste rakendamist liikmesriikides, siis äh, Hispaania on äh, koostanud äh, juba riikliku tegevuskava ja sel aastal äh, tullakse välja uue ajakohastatud inimõiguste rakendamise tegevuskavaga. selle uuendamise eesmärgiks on muuhulgas see, et kõik seadused ja parlamentaarsed regulatsioonid lähtuksid inimõiguste rakendamise plaanist ja see puudutab nii Hispaania sisepoliitikat kui ka Euroopa poliitikat ja ka rahvusvahelist poliitikat. tulles nüüd äh, tagasi äh, Venemaa juristi Magnitski juhtumi juurde, kes äh, suri Venemaa vanglas, siis jah, paljud rahvusvahelised organisatsioonid jälgisid seda juhtumit ka Hispaanias aga mõned äh, Euroopa Liidu äh, liikmesriikide parlamendid äh, olid selle juhtumiga seoses erineval seisukohal kui enamus. Ameerika Ühendriikide kongressis oldi väga aktiivsed seoses selle juhtumiga, aga Euroopa Liidus olid just britid ja hispaanlased väga aktiivsed, me võtsime vastu härra Magnitski esindajad, meil olid ähm, arutelud Euroopa asjade väliskomisjonis, aga osad ähm, teiste riikide parlamendid ei tahtnud äh, selle küsimusega seoses aktiivsust üles näidata. me peaksime tähelepanu juhtima sellele, kuivõrd ähm, oluline on olla lojaalne ja solidaarne, kui inimõigusi rikutakse tihtipeale on olukord aga selline, et liikmesriikide majanduslikud äh, huvid tulevad äh, ka mängu ja tihtipeale majanduslikud huvid on prioriteetsemad kui inimõigused. konkurents rahvusvahelistel turgudel äh, on juba selline. inimõiguste standardid äh, peaksid äh, tuginema ka liikmesriikide vahelisel solidaarsusel Euroopa Liidus. ja teine küsimus, äh, mida ma tahtsin mainida, on äh, selline, mis on tõusetunud täna hommikupoole ka mitmeid kordi. sooviksin rääkida inimõiguste kaitsest liikmesriikides. ma ei taha siin mainida konkreetseid juhtumeid, äh, näiteks äh, piinamist või võimu ärakasutamist, ei. ma tahaksin äh, mainida selliseid inimõiguste rikkumisi, mis on Euroopa Liidu liikmesriikides struktureeritud. me ju teame, millised on Euroopa Liidu põhiväärtused ja poliitiline pluralism on põhiline demokraatia garantii see on ähm, alati nii olnud, alates Euroopa Liidu asutamisest ja tegelikult juba kauem. aga ühiskondadel on vaenlasi ja nende avatud ja demokraatlike ühiskondade vaenlased on olnud näiteks totali-, totalistlikud režiimid, totalitaarsed režiimid ja samuti äh, on äh, meil olnud vajadust rinda pista radikaalidega. seetõttu me peaksime tegevuskavas käsitlema ka neid aspekte. mida on võimalik teha Euroopa Liidus, kui nüüd majanduskriisis äh, koos äh, kõikide kaasnevate sotsiaalsete mõjudega jällegi äh, saavad rohkem kõlapinda sellised poliitikad liikumised, mis on demokraatia vastased, radikaalsed ja mis rikuvad inimõigusi. siin räägiti ähm, kodanikuühiskonnast ja ka eelkõneleja ütles, et on olemas nii-öelda spontaanne kodanikuühiskond ähm, või tõeline kodanikuühiskond, aga on olemas ka selliseid vabaühendusi, mis tegutsevad äh, valitseva režiimi huvides ja me peaksime vabaühenduste teemat ka sellest aspektist põhjalikumalt käsitlema. nüüd äh, Anna Koomes, Euroopa Parlamendi liige, palun. Äh, aitäh, proua koosoleku juhataja. ma tahaksin reageerida seda, sellele, mida kolleeg oma avalduses ütles, kuivõrd tähtis on vaadata äh, ettevõtete rollile inimõiguste kaitsel. nii et see ettevõtte sotsiaalne vastutus on tõepoolest meie töö keskmes ka siin parlamendis. ja samas on siin oma roll mängida ka riikide parlamentidel ja see UNCAC äh, konventsioon, korruptsioonivastane korruptsioon, äh, siin äh, on kindlasti vaja võidelda ebaseadusliku rikastumise vastu. ja seda on võimalik saavutada ka sotsiaalse vastutuse, ettevõtte sotsiaalse vastutuse suurendamise kaudu. ma arvan, et praegu me oleme tunnistajateks selge seose tekkimisel eh, korruptsiooni eh, varjamisel ja inimõiguste, eh, inimõiguste rikkumiste varjamisel, see on juhtumas mitmetes kohtades maailmas ja meil on väga tähtis roll selliste juhtude paljastamisel, näiteks Angola. praegu enamik inimõiguste rikkumisi seal, kaasa arvatud rünnakud ajakirjanike vastu. Nende eesmärgiks on see, et ei paljastataks korruptsiooni ja ka korruptsiooni, mis äh, äh, hõlmab inimõiguste rikkumisi, näiteks ähm, teemantide kaevandamine ja nii edasi ja üleilmastumisega kriisi mõju ka Euroopas, nüüd me näeme Angola äh, rikkurid äh, ostavad äh, meediaväljaandeid ka Portugalisse, nad ostavad meediaväljaandeid mitte ainult prestiiži pärast, vaid sellepärast, et vaigistada meediat Euroopas, Portugalis et ei kirjutataks nendest teemadest, kuidas inimõiguste rikkumised Angolas toimuvad. tundub, ajakirjanike, ajakirjanikud peavad lihtsalt kõrvalt vaatama, kuidas see juhtub. nii et hakkab toimima selline enesetsensuur ja midagi ei ole hullemat. nii et äh, siin raportis oleme mida Barbara Lohbilen mainis, mida me oleme vastu võtmas, mis puudutab korruptsiooni ja inimõigusi, see on juba äh, välisasjade komisjoni läbinud ja nüüd läheb järgmisel kuul ka mm, täiskogule ja paluksin, et ka riikide parlamendid kaaluksid, kuidas oleks võimalik äh, seda jõustada ka riigi tasandile Kohomil on muidugi tähtis roll ja ka välisteenistusel ja, ja kõrgel esindajal. me peame enam koordineerima erinevate sektorite poliitikaid, eriti just arengupoliitikat, koordineerima seda inimõiguste poliitikaga, Stavros Lambrinidis on selleks määratud kuid see vajab kõige kõrgema tasandi poliitilist juhtimist. Äh, Human Rights Watchi esindaja juhtis äh, tähelepanu just Bahrainis toimuvale. kuid kui me vaatame Euroopa Liidu asutusi, kes äh, korraldavad kampaaniaid Euroopa kodanike vabastamiseks, kuid unustavad partnerid partnerriikide kodanikud, näiteks Etioopia. me eh, siin püüame Etioopia vanglatest välja saada kaks eh, Rootsi eh, ajakirjanikku, kuid ülejäänud tuhanded ajakirjanikud ja inimõiguste kaitsjad, kes on vangistatud Etioopias, mis siis nende eest saab? tegemist on riigiga, mis on partner äh, AKV ühises parlamentaarses assamblees äh, Cotonou lepinguga liitunud, nii et äh, see on riik, kus meil on tõelist mõjuvõimu, kuid me ei tee midagi. nii et me peaksime inimõigused siiski integreerima enda üldisesse kaubandus- arengupoliitikasse ja seetõttu on siin märkimisväärne ka riikide parlamentide roll. ja veel kaks valdkonda, kus me peaksime palju enam äh, töötama koos riikide parlamentidega. rahvusvaheline kriminaalkohus, äh, kui vaatame näiteks äh, Keenia, Keenias toimuvat, samuti meie julgeoleku ja kaitsepoliitika järjepidevus. hiljuti olin missioonil Pakistanis, olin seal meie alakomisjoni esindajana ja pidevalt nägin seda droonide poliitik-, neid droonide poliitika topeltstandardeid, täpse sihiseadega tapmised, kuid me ei räägi siin ainult droonide tehnoloogiast, vaid äh, sihipärasest tapmisest ja me peame sellest täpselt äh, rääkima, ütlema, et äh, me ei kiida heaks, et meie Ameerika partnerid sellist, sellise ettevõtmise on ette võtnud, mis tegelikult ignoreerib kõiki inimõiguste põhikohustusi peame kõike aega silmas pidama, kaksteist kolmkümmend peame lõpetama. tõlgid äh, soostusid meiega jääma kümneks lisaminutiks, aga neli inimest on veel sõna soovinud. oleneb sellest, kui palju te sõna, kui, kui, kui pikalt te soovite rääkida. aga kui keegi jääb üle, siis pärastlõunasel äh, koosolekul on võimalik äh, jätkata sõnavõttudega. Kristiina Di Pietro Itaaliast, palun Eh, aitäh, tahaksin tuua ühe näite praktikast ähm, inimõiguste vallas Itaalia parlamendis. me oleme seaduseelnõu kallal tööd tegemas. see, ehm, me tegime ettepaneku senatile, see võeti vastu Äh, ja seal äh, tahaksin mainida ka mõningaid soovitusi, esiteks äh, tegevused, mis peaksid ennetama illegaalset sisserännet, need peaksid toimima vastavalt põhiseadusele. peaksime tagama selle, et varjupaigamenetlus oleks õiglane ning ei oleks vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooni kolmanda artikliga. riiki ähm, sisselubamisest keeldumine, see, mida katavad mitmed äh, rahvusvahelised lepingud ja ka inimõiguste kohus on äh, seda käsitlenud ja Dublini konventsiooni kohaselt äh, otsustatakse, millisel riigil on siis kohustus üle vaadata varjupaigataotlus. see on väga tähtis äh, pagulaste jaoks, sest tihtipeale pagulased on äh, justkui eksiilis enda riigis, neilt võetakse sõrmejälgi ja nii edasi. ja kui nad äh, piirile jõuavad, siis nad ei saa ka vabalt liikuda ja seetõttu nad ei saa leida tööd, ei saa leida peavarju ega äh, oma perekonda sisse seada. meenutaksin, et Dublini konventsiooni on äh, palju kritiseeritud. ÜRO kõrge, pagulaste kõrge voliniku poolt ja ma loodan, et me suudame leida positiivse koostöö parlamentide vahel selles teemas. Now I have Mr Mihhail Sever. härra Mihhail Severinski, Poola. ja właściwie mam pytanie Wiadomo, że najważniejsze... Tänan. Ja mul on üks küsimus. On e, teada, et e, üks olulisemaid õigusi on õigus e, elule. Ja siinkohal tuleb mängu meditsiiniliste õigusi eksperimentide teema, teaduseksperimentide teema ja inimembrüode kasutamine, kui me räägime siin transplantatsioonidest näiteks, siis äh, ja tuleb äh, mainida ka eutanaasiaga seotud äh, seadusandlust, seda just äh, lõdvendati ka Belgias, et kas äh, on plaanis Euroopa Liidu tasandilt tugevdada õigust äh, elule, eriti äh, pidades silmas meditsiinilisi teaduslikke eksperimente? aitäh ja nüüd saab sõna Ungari esindaja. köszönöm a szót. Ahogy itt hallgatjuk egymást, hallgatjuk a bizottsági munkát. Bennem... aitäh, proua esinaine. kuulates täna, tänast arutelu tekivad mul küsimused. meie, meie lääne poolkeral, Vene või lääne demokraatlikus ühiskonnas võime rääkida tervest reast inimõiguste rikkumistest, kui me samas ignoreerime põhilist inimõigust, see on äh, õigus privaatsusele ja ma siin viitan Snowdeni juhtumile, äh, et me näeme, et sellesse on segatud nii USA kui ka äh, Briti luureasutused kuidas me võime pidada loenguid äh, inimõiguste kohta, kui äh, asjad pole korras äh, meie enda majas, kuidas me siin saame nõuda inimõigustest kinnipidamist Venemaalt, kui me ise inimõigused Euroopa Liidus kahe silma vahele jätame, ma tean, et selle teemaga tegelete, kuid pöörduksin võib-olla kolleegide poole äh, riikide parlamentidest, palun käsitlege seda ka oma koduriikides. aitäh, härra Sarturos Kreekast, kui te ei ole, kui teil ei ole midagi selle vastu, siis ma võtaksin teie küsimuse äh, hiljem pärast lõunat ja siis saaks härra Toermann vastata. ja nüüd äh, Itaalia küsim-, Itaalia esindaja küsimus, mis puudutas äh, varjupaiga küsimusi, need äh, on tegelikult pigem sobilikud pärast lõunasele koosoleku osale. härra Toermann, palun. Much, uh, indeed, a number of questions suur tänu, terve rida küsimusi, mida tõstatati, need äh, tegelikult puudutavad äh, täna õhtupoolikust, õhtupooliku äh, koosolekut. vastates härra Nicoletile, ta rääkis paljudest teemadest, millega tema tegeleb, näiteks LGBT õigused jällegi, kohumis, tegeleme siiski välismõõtmega aga esimesel poolaastal, sel aastal me töötasime välja ka uued äh, suunised, kuidas äh, käsitleda ka seksuaalse sättumuse teemasid. tihtipeale me saame ainult üles kutsuda kolmandaid riike äh, järgima teatud põhimõtteid, mille osas meil endal on selge positsioon, kuid kuid siin me näeme, et viimastel aastatel on olnud palju äh, arenguid ka meie enda, meie endi hulgas. mõned aastad tagasi leidsid aset äh, päris äh, olulised muudatused, ka Euroopa Kohtu lahendid mängisid siin suurt rolli ja need tõid enda kaasa äh, muutused riikide, liikmesriikide poliitikates ja töötasime välja suunised, kuidas oleks võimalik usuvaba, vabadust kaitsta. ja praegu me töötame siis teiste suuniste kallal, kuidas eh, nii, kuidas kaitsta eneseväljendamisvabadust nii internetis kui väljaspool seda. meie töö usaldusväärsus on siin väga tähtis. usaldusväärsus ei ole iseenesest eesmärgiks, vaid see aitab meil tõhusamalt tegutseda ning ähm, takistada inimõiguste rikkumisi. nii et äh, me peame siiski vaatama, kuidas on meil võimalik muudatusi esile kutsuda, kuidas äh, mõnikord äh, on tegemist siis vaikiva diplomaatiaga, mõnikord peame me tõepoolest oma häält kuuldavaks äh, tegema, mõnikord on tegemist pikaajalise, teinekord kiireloomulise tegutsemisega, inimõiguste kaitsjate toetamine, nii et see kõik sõltub eesmärgist, mida me täpselt kasutame poliitiliselt ja samuti, millised rahalised vahendid me eraldame. ja see on üks nendest välja kutsetest, kuidas siis hinnata ka seda mõju, mida me saavutame inimõiguste vahel. tihtipeale märke muudatustest ei ole näha, kuude kaupa, mõnikord tulevad nad kiiresti. kui palju täpselt meie panus siin kaasa aitas, teatud juhtudel on seda lihtne, teinekord raske hinnata. teatud poliitilised kaalutlused muutuvad ja asjad justkui muutu-, asjad muutuvad justkui iseenesest see strateegiline raamistik, äh, mida toetasid ka ministrid, äh, kui see vastu võeti, siis äh, oli tegemist välisasjade nõukogus Ehm, täiesti tormilise aplausiga, nii et ma tõepoolest usun, et teatud äh, lojaalsus ja pühendumus liikmesriikide poolt äh, on olemas ja see on, äh, sellega on toimunud väga selgeid edusamme. kuid kuidas seda poliitikat juhtumipõhiselt rakendada, siin on alati erinev vastus. nagu ütlesin kui me räägime sellest, miks Euroopa tegevuskava ei puuduta majanduskriisi teemat Euroopa Liidus, vastus on lihtne, selle eesmärgiks on keskenduda ainult välispoliitikale, välismõõtmele. nagu räägime ka täna pärastlõunal, on toimunud mitmeid edusamme ka põhiõiguste vallas Euroopa Liidus kuid nendega ei tegeleta tegevuskavas, sest see ei ole selle ulatuses. kuidas tagada see, et inimõigused on osa peavoolust et nad oleksid osaks arengupoliitikast, kaubanduspoliitikast ja nii edasi, see oligi selle strateegilise raamistiku ja tegevuskava põhieesmärgiks. jah, kõik need põhielemendid on olemas, kõik ütlevad, et me peame kõik välistegevustesse kaasama ka inimõiguste temaatika. kui vaatame tegevuskava, siis seal on väga selged tegevused, kuidas integreerida arengu, justiitsvaldkonda, kaubanduse valdkonda, ka inimõigused komisjonil on siin võtmeroll ja kui seda dokumenti välja töötati, siis nemad olid täielikult kaasatud. nii et see oli täiesti vägagi tugev partnerlus. nii et komisjonil on siin väga tähtis roll mängida. nii et need on kõige tähtsamad asjasse puutuvad märkused, püüdsin neist lühikese ülevaate anda no.. aitäh, härra Toiermann, nüüd olemegi jõudnud täna hommikupooliku äh, kohtumise lõpule. Äh, me kutsume teid üles äh, mitteametlikult neid arutelusid jätkama meie lõunasöögil ja siis koosolek jätkub kell kolm.